lugupeetud daamid ja härrad, ma palun kõigil istet võtta. me tahaksime jätkata oma koosolekut, aga ma soovin neid kolleege, kes eile kohal olid, erinevalt minust, tänada teid äh, selle eest, et te ei äh, kasutanud juhust ja ei takistanud minu valimist sellele ametikohale jälle. ja ma luban teile, et äh, ma üritan selle komi-, komisjoniga väga tihedat koostööd teha ja et me peaksime väga kiiresti mõtlema sellele, et millised saavad, saaksid olema meie poliitilised prioriteedid selleks, et me komisjoni ja välisteenistuse äh, õnnetuseks saaksime korralikku strateegiaid, korralikke strateegiaid välja töötada, mida on vaja, nii et suur tänu ja ma arvan, et järgnevatel nädalatel peame äh, tõhusat tööd tegema. mul on hea meel tervitada siin äh, äh, laienemise ja naabruspoliitika volinikku Stefan Füület, kes meile ka sissejuhatuseks kõne peab aga ma arvan, et kõigepealt saab sõna härra härra Salafranco, sest tema on selle kohtu, koosoleku juhataja. aitäh, Elmar. ka mina sooviks laienemise ja naabruspoliitika voliniku südamest tervitada ja tervitada ka härra Pierre Pimoni selleks, et me siin saaksime Araabia kevadele pühendatud koosoleku teist osa alustada. me oleme teinud teatavaid vigu, meil oli probleeme usaldusväärsusega ja me peame vaatama realistlikult, et millised Äh, olid tulemused, äh, millised olid äh, Egiptuse ja Maroko valimiste tulemused ja milline saab olema valimisprotsess Alžeerias. Euroopa Liit on reageerinud sellele muuhulgas ka mm, välisteenistuse teatusega kahekümne viiendal mail öeldi, et me toetame seda üleminekuprotsessi, toetame poliitilisi ja arenguid äh, ning vaja on probleemile läheneda piirkondlikult, vaja on äh, luua vajalikud mehhanismid äh, selleks, et äh, saada neid arenguid ähm, mõjutada ja ma palun, et Stefan Füüle, Füüle räägiks abi tingimuslikkusest. ta võiks oma kõrgelt ametipostilt rääkida meile kriteeriumitest, kuidas Äh, mõjuvad need äh, tingimused Araabia riikides ning meil on siin ka härra Vimun. oluline on, et äh, me vaataks, millised on poliitilised strateegiad seoses valimistulemustega ning me peame vaatama, et kui palju Euroopa Liit oma prioriteete ja huve nende valimistega, nende valitsustega, mis valimiste tulemusel moodustatakse, ellu viia saab Eh, härra Taylor ütles, et eh, et eh, demokraatiat tuleb hoida, seda, siis tuleb hoolitseda, demokraatia on nagu aed, mida tuleb rohida. praegu ei ole asi nii nagu varem, kus või, oli võimalik pöörduda ühe inimese poole üks inimene sai helistada teisele inimesele, praegu on olukord palju kirjum ja keerulisem. meie seisukohad ja ning härra Füüle võiks rääkida meile Euroopa Liidu äh, seisukohtades ning äh, hoolitseda selle eest, et äh, meil jääks aega ka selleks, et äh, saadikud saaksid rääkida. suur tänu, härra esimees ja palju õnne, austatud parlamendi liikmed ja rahvus, rahvusparlamentide liikmed samuti. suur aitäh, et kutsusite mind sellesse, sellele üritusele ning suur aitäh Äh, ka rahvusparlamentide liikmete kohaloleku eest, see on väga oluline. Äh, juba aasta on möödunud sellest, äh, kui esimesed Araabia kevade protestid algasid, juhatades sisse ajalooliste sündmuste seeria ja see jätkub ka tänase päevani. me oleme näinud, et selle regiooni rahvad näitavad oma soovi paremale tulemikule, demokraatiale, põhiõiguste Äh, austamisele ning jõukamale elule, väärikamale elule nii iseenda jaoks kui ka tuleviku põlvkondade jaoks. Äh, mitmes riigis on tehtud ka olulisi edusamme, ma arvan, et eriti saab seda öelda Tuneesia kohta, aga ka Maroko kohta. teistes riikides on reformid algatatud küll, aga palju jääb endiselt teha selleks, et rahva soove täita Äh, eriti mõtlen siin Alžeeriat, kus palju reforme on küll algatatud äh, ning Euroopa Liit peaks neid äh, toetama uute tegevuskavade raames. ning see näitab meie pühendumust Euroopa naabruspoliitika mm, osas Alžeerias aga teistes riikides ei ole läinud äh, need arengud õiges suunas. üldiselt on selge, et demokratiseerumise protsess saab olema pikk. Äh, on tagasilööke ning ka meelehärmi, aga ma olen täiesti veendunud, et äh, tugevad demokraatlikud jõud on valla päästetud ning kodanikele on antud suuremad õigused Äh, mõned kuud tagasi äh, sain ma selle komisjoni äh, ees esitada minu hinnangu nendele sündmustele ja sel ajal tunnustasin ma, et meie poliitika selles piirkonnas ei ole alati olnud mitte õige. üksteist kuud hiljem pean ma ütlema, et ma endiselt arvan, et me saame kõik kasu sellest, kui me kogu aeg vaatame reaalsust ja sellest, seda, kuidas meie poliitika instrumendid on nendele ajaloolistele väljakutsetele vastanud. Äh, ma olen kindel, et me jätkame seda võitlust pidevalt äh, ja seda teeme me koos, härra esimees, ütleb kõneleja, selleks, et oma väärtusi ja huvisid äh, hoida selles piirkonnas nii tihedalt kui võimalik. ning kogu lõunadimensiooni kohta kehtib see. kindel on see, et me ei saa nõustuda nii nagu vanasti autoritaarsete režiimide äh, valitsemisega ning äh, me seisame moderniseerumise ja muutuste taga. Euroopa äh, Liit ei tohiks tegevusetult istuda, kui ajalugu läheb edasi. ja selles kontekstis peame me kindlasti omad eesmärgid paika panema ning lõpuks äh, räägin ma ka tuleviku väljakutsetest. meie esimene eesmärk on tuge-, toetada neid partnereid, kes äh, on reforme ellu viima asunud selleks, et äh, jõuda tugeva demokraatiani, õigusriigini, inimõigusteni ning kaasava majandus- ja sotsiaalarenguni. on oluline, et me tagaksime kestva jõukuse ja stabiilsuse. mitte sellist stabiilsust, mis autokraatia toetab, aga stabiilsuse, mis tagab harmoon-, harmoonilise ning ka väärika arengu meie partnerid, partnerriikide ja nende kodanike jaoks. meie teine eesmärk on arendada välja partnerlus ühiskondadega ning ka suhted valitsustega. meie lähenemine on, põhineb kahel võtme põhimõttel. rohkem rohkema ees ning vastastikune aruandekohustus. see tähendab seda, et me tahame rohkem ja detailsemalt näha, kuidas me oma põhimõtted konkreetsetesse lähenemistesse tõlgime. oluline on see, et me jätkaksime sellise lahendusega, mis oleks positiivne tingimuslikkus ning paindlikkus, mis lubaks Euroopa Liidul kohandada oma motivaatorid Äh, väljakutsetega ja võimalustega selles piirkonnas. Äh, mul on hea meel ka tulevikus äh, teie ja teiste huvirühmadega seda asja edasi arutada. härra esimees, head kolleegid, ma tahaksin rõhutada meie suurepäraseid kolme M-i inglise keelest, raha, mobiilsus ja turud. kõigepealt räägime rahast. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kuni kaks tuhat kolmteist püüame me tagada lisarahastust üks miljard kogu naabruskonnale. see on lisaks viis koma seitsele miljardile, mida juba on äh, antud. me oleme algatanud uue äh, programmi Spring, kevade algatus, äh, mis äh, tagab äh, kasvu ning selle eelarve on kolmsada viiskümmend miljonit eurot kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist tarvis selleks, et toetada partnerriike, äh, kes viivad ellu reforme. lisaks nendele mm, äh, rahadele on Euroopa Investeerimispank teinud äh, allikad kättesaadavaks ning suurendanud neid ühe koma seitsme miljardini. Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga laenud äh, on samuti äh, lubanud äh, sellesse piirkonda kaks koma viis miljardit eurot lisaks aastas investeerida. meie tähelepanu üks peamine keskus on, keskpunkt on olnud kodanikuühiskonna tugevdamine. me oleme algatanud kodanikuühiskonna rajastu, see toimus eelmise aasta septembris Eh, ning eh, samamoodi oleme rajanud Euroopa Demokraatia Sihtkapitali. komisjon on uuendanud ja suurendanud eh, ka oma toetust Anna Lindi fondile ja äh, me oleme tugevdanud äh, oma äh, koostööd ka Strasbourgi Euroopa Nõukoguga, eelmisel nädalal otsustasime me eraldada neli koma kaheksa miljonit eurot programmile selleks, et toetada poliitilist ja majanduslikku reformi lõunadimensiooni riikides, alustades siis Tuneesiast ja Marokost Euroopa Nõukogu lisandväärtust ja mm, spetsialiste kasutades ning nende eral-, äh, eraldi partnerlust äh, reformide demokraatia nimel, äh, mida nad on juba Tuneesia ja Maroko ning teiste lõunapartneritega edendanud. aga teha on vaja veel rohkem, meil on vaja kodanikuühiskonda siduda partnerriikidega dialoogi, ning äh, valmistada enn-, ette oma programmid. Mm, samuti on vaja struktuursemat ja püsivamat äh, dialoogi äh, kodanikuühiskonnaga nendes riikides, selleks, et toetuda nende teadmistele ning suurendada ka teadlikkust meie enda tegemiste ja sekkumiste kohta selles regioonis mobiilsus ja inimestevahelised konteksti, kontaktid on väga olulised kui Euroopa tahab äh, lõunanaabritega tõelist partnerlust äh, ja kui me tahame, et meie äh, tegevust võetaks tõsiselt, mul on hea meel, et mobiilsuspartnerlused on algatatud, seda Tuneesia ja Marokoga oktoobris kaks tuhat üksteist, ja ma loodan, et praeguse Taani eesistumise ajal need ka allkirjastatakse. Need partnerlused aitavad arendada tasakaalustatud ja kõikehõlmavat koostööd Mm, selleks, et juhtida äh, regulaarselt rännet, äh, ebaseaduslikku rännet, äh, tagasivõttu viisa ja rahvusvahelise kaitse lepinguid. samuti on antud välja sada, seitsesada nelikümmend lisa Erasmus Mundus stipendiumit teadlasvahetuseks lõuna, Vahemere lõunariikidega ning äh, nende jaoks on juba rahastus äh, sellel akadeemilisel aastal leitud. Äh, lisaks eraldatakse kaheksakümmend miljonit eurot Euroopa naabruspoliitika riikidele kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist. Need meetmed aitavad vastastikust mõistmist suurendada ning nad aitavad ka meie naabritel oskusi ja kogemuste pagasit välja ehitada selleks, et nende siire oleks edukas Äh, ning lõpuks äh, turud ähm, sügavad kõikehõlmavad vabakaubanduslepingud on sõlmitud äh, Egiptuse, Tuneesia, Maroko ja Jorga-, Jordaaniaga ning nõukogu on need heaks kiitnud neljateistkümnendal detsembril. Need aitavad progressiivset ja väga sügavat majanduslikku integratsiooni Euroopa Liidu siseturuga, ühisturuga. aga need lepingud, nende lepingute toimimiseks on vaja aega ning praegu kasutame me selliseid kaubandusmeetmeid, mida saaks kasutada koheselt ning mis oleksid kasulikud mõlemale poolele. põllumajanduse liberaliseerimise kokkulepe Marokoga on üks nendest meetmetest ja ma loodan väga siiralt, et äh, ma tahaksin seda rõhutada tõepoolest, et Euroopa Parlament annab oma nõusoleku äh, veebruari kesk, kesk, kell täiskogul. samamoodi me loodame, et samasugused lepingud äh, saame sõlmida ka Tuneesiaga lõpuks lisaks äh, kolmele M-ile oleme me olnud äh, erinevates sektorites tegevad, transport, energia, IT-valdkond ning kõikides nendes sektorites tugevdame me oma koostööd Vahemere lõunariikide naabritega. härra esimees, lubage mul veel kord rõhutada, et Euroopa Liitu nähakse võtmepartnerite, võtmepartnerina äh, kohaliste valimiste mm, vaatlemisel, äh, me oleme abistanud äh, valimiste vaatlusmissiooniga Tuneesias, seda hinnati väga ning me oleme uhked selle üle, et Alžeeri ametivõimud on kutsunud meid teiste riikide hulgas vaatlema tulevasi valimisi. samuti oleme ekspertteavet, teavega aidanud Maroko võime ning äh, Äh, ka Egiptust. Äh, kui me tulevikku silmas peame, siis me näeme seda, et iga riigi jaoks on siire erinev ja seetõttu on väga oluline unikaalse dialoogi algatamine igale riigile selleks, et toetada siiret see dialoog peab kaasama kõiki partnereid, valitsusi, ettevõtteid, äh, kodanikuühiskonda, mm, ajutruste ja nii edasi selleks, et saada korralikku tagasisidet ja tagada, et me saame kohaldada oma tegevusi ja poliitikaid äh, reaalsusega, mis selles regioonis on. kõikide Euroopa Liidu institutsioonide toetus muutusele äh, lõunariikides on oluline ja see meie kohustus peab olema õigeaegse ja eesmärgipärase tegevusega seotud äh, piirkonnas Euroopa Liidu rakkerühm, mis on äh, parunes Ashtoni kõrge esindaja poolt äh, ellu toodud, äh, on võtmerolliga selleks, et tagada, et meie Euroopa Liidu vastus oleks koordineeritud, aga et Euroopa Liidu liikmesriigid ja finantsorganisatsioonid samuti sellega sammu peaksid. nii et oleme pika teekonna, mm, pikal teekonnal, kui ma olin selles piirkonnas viimati, siis äh, ma sain aru, et äh, kindlasti edukat siiret ei saa mõõta demokraatlike valimiste läbi, aga kui need valimised toimuvad juba mitmendat korda, äh, siis küll. seetõttu me peame tegema koostööd värskete liigri, liidritega ning töötama koos selleks, et demokraatia kaasav kasv saaks areneda piirkonnas me oleme näinud partnerriikide poolt sarnast siiret varem ja seetõttu me saame pakkuda abi regionaalsel integratsioonil, me teame, et majanduslik integratsioon Magrebi riikides on suurendanud nende riikide SKT-d kahe protsendi jooksul, kahe protsendi võrra, aga samuti on see aidanud äh, demokraatliku siirde protsessidega ja äh, Äh, Maroko ja Alžeeria kontaktid on kindlasti mind julgustanud äh, selles vallas ja ma loodan, et Vahemere Liit saab ka tõhusalt toimida ja lisada lisandväärtust selleks, et konkreetseid projekte toetada ja neid algatada. ja kindlasti ei peaks me kartma mitte demokraatlike valimiste tulemusi, me peame ennast seostama oma partneritega ning hindama fakte ja partnerite rahvusvahelistest kohustustest kinnipidamist. eelmisel nädalal Marokos kohtusin ma uue peaministriga, kes kinnitas oma valitsuse eesmärgi parandada põhiõigusi ja riigi juhtimist ning samuti tugevdada ka partnerlust Euroopa Liiduga. ning mul on hea meel, et Tuneesia peaminister plaanib äh, järgmisel nädalal äh, reisida siia selleks, et äh, näidata oma valitsuse pühendumust Euroopa Liiduga koostööd teha. tahaksin lõpetuseks öelda, et Euroopa Parlamendil on suur vastutus siirdeprotsessi toetada, mitte ainult käsikäes töötades teiste Euroopa Liidu institutsioonidega ning komisjoni ettepanekuid äh, toetades selleks, et rohkem keskendutuks äh, poliitikaalgatustele ja äh, finantsressurssidele piirkonnas. aga me loodame ka, et parlament töötab koos regiooni partneritega ning toetab muutuste algatajaid ja ma olen kindel, et koos töötades saame me jätkusuutlikku siiret ning demokratiseerumist piirkonnas tagada. ootan teie märkusi ja küsimusi, suur tänu! <clears throat> suur tänu, härra volinik! enne kui ma annan sõna järgmisele kõnelejale, tahan ma ühte asja veel selgitada. nimelt suursaadik Taylor ütles täna hommikul, et Ameerika Ühendriigid äh, on teinud vigu. mulle meeldiks kui Euroopa Liit seda ka tunnistaks. järgmisena saab, äh, meie vigu tunnistaks, järgmisena saab sõna härra Vimu, Euroopa Välisteenistuse peasekretär. suur tänu, härra esimees. ma ei tee väga pikalt. ma toon ainult mõned äh, tähelepanekud praegu poliitiliste arengute kohta erinevates riikides mis äh, praegu elavad läbi neid ähm, sündmusi, mida nimetatakse siis Araabia kevadeks. ma väga pikalt ei tee, sellepärast et volinik Füüle on juba kõik ära öelnud ja ega mul ei olegi midagi eriti lisada ja seega siis ma pigem räägiksin paari sõnaga sellest, äh, millele oleme tunnistajateks äh, nendes erinevates riikides ja võib-olla räägin mõne sõnaga nendest suunistest, mida me järgime selleks, et saada kontakt äh, erinevate mm, poliitilisel areenil tegutsejatega. kõigepealt tahan ma öelda, et me peame selleks, et aru saada, mis toimub, äh, rääkima nii täpselt kui võimalik. ja me peame mõistma seda, et olukord nendes riikides on vägagi erinev ja sellepärast arvan ma, et äh, seda ei tohi sugugi mitte unustada ja see peab meil pidevalt meeles püsima. sellepärast, et isegi äh, kui nende riikide ajalugu, poliitiline ajalugu ja, ja poliitilised traditsioonid ei ole samad, ja isegi, kui me räägime üldiselt äh, moslemi erakondadest, ei tohiks tegelikult siiski omavahel ähm, äh, sassi ajada Egiptuse ja Maroko islamierakondi ja tuleb silmas pidada, et äh, ühes riigis olid väga pikad ähm, vastuseisud näiteks moslemi vennaskonna ja teiste ähm, erakondade vahel ja see on tõesti olnud väga tõsiseks probleemiks näiteks ka Süürias ja mujal, äh, poliitiline islam ja selle suhe demokraatiaga. ja millist rolli mängib äh, Koraan poliitilises elus ja või millist rolli ta peaks mängima nii et me peame mõistma seda, et me ei alusta sugugi äh, täiesti tühjalt kohalt. Äh, äh, meil on juba olnud väga pikki arutelusid sellel teemal nendes riikides ka varem ja väga tõsiseid vastasseise. aga olukorra kokkuvõtmiseks tooksime välja järgmised kategooriad kõigepealt ähm, on neid riike, kus valimisprotsess on käivitanud ja valimised on toimunud ja uued valitsused on juba Äh, positsioonidele asunud Tuneesias ja Marokos, siis need äh, riigid on siis selle demokraatliku valimisprotsessi ka päris hästi ühele poole saanud, siis on äh, riigid, kus valimised on toimunud, näiteks nagu Egiptus, kuid uus valitsus ei ole ametisse asunud. ja selle puhul, nagu te teate, on tegemist suhteliselt sellise hapra üleminekuprotsessiga, kus sõjavägi Egiptuse sõjavägi siis peab leidma õige viisi, kuidas järk-järgult võimust loobuda ja anda see üle eh, tsiviilvalitsusele ja me teame, et praegu arutelud selles osas käivad, aga arutelude päädimiseni võib minna veel mõnda aega. kuivõrd oleme ühtlasi tu-, tunnus, tunnistajateks ka põhiseaduse muutmisele. ja siis on riigid, kus režiimi muutus on toimunud, kuid kus valimisprotsess pole veel alanud, Jeemen ja Liibüa, ja iga päev me näeme, et olukord seal on e-, jätkuvalt ebastabiilne vaatamata sellele jah, et samasuguseid teravaid vastuolusid, äh, nagu me näeme Süürias või, või Bahreinis, seal ei esine. ja neid ma peaksingi siis järgmiseks kategooriaks, äh, need riigid, kus me oleme jätkuvalt äh, vastamisi väga tõsise stabiilsusvaakumiga ja lõpetuseks on need riigid, kus me ootame muutusi, need on ähm, välja kuulutatud, kuid äh, protsess kui selline pole veel käima läinud. Jordaania, Alžeeria, kuivõrd ähm, Al-, Alžeerias on äh, valimised tulemas ja Stefan tuletas meile meelde, et äh, nendele valimistele saade, saadame me valimisvaatlusmissiooni ja see juba iseenesest on väga suur edasiminek nii et see on siis äh, see maastik, millel me tegutseme praegu ja ma ütleksin veel kord, et kui me räägime kas Egiptusest või Tuneesiast, peab pidevalt äh, arvestama sellega, et olud on erinevad. tahaksin ühe märkuse veel teha sellel samal teemal. Äh, mõneti üllatab väga paljusid see roll, millist ro-, mida mängib Tuneesia ja et kuidas äh, poliitilised protsessid on arenenud äh, praeguseni. kuid ärgem unustagem, et äh, Tuneesial on, ja teil on võib-olla see meelest läinud, enne Bennaliid olnud väga pikalt näiteks ähm, Burkibao presidendiks ja väga paljud pidasid, paljud vaatlejad pidasid teda Äh, sarnaseks Atatürgile Türgis, nimelt ta tõi ähm, Tuneesiasse sellise ilmaliku riigikorra, nagu me oleme näinud äh, Türgis. ja Tuneesias praegu toimuv poliitiline arutelu äh, tegelikult peegeldab seda minevikku. ja ärgem unustagem siis seega, et Tuneesias on väga pikk Äh, ajalugu, kus, kus naiste õigused olid tagatud, kus poliitiline debatt oli täiesti normaalne, kus, kus ühiskond kui selline oli suhteliselt ilmalik. loomulikult Tuneesias on ka väga palju puudujääke äh, ja vigu tehtud pärast nii-öelda iseseisvustumist, kuid ärgem unustagem seda pärandit, et Tuneesias on varemgi ametlikud või avalikud debatid toimunud, see oli minu esimene märkus. minu teine märkus meie tegevus, meie sekkumine äh, peab nendes riikides olema kujundatud äh, väga konkreetselt äh, erinevate riikide reaalsusele ja tegelikkusele. ja tegelikult mulle tundub, et me oleme ürit-, jõudnudki nii kaugele, kui, kui oli võimalik jõuda samm-sammult reageerides siis erinevates riikides toimuvale. alustasime kõigepealt äh, toetusavaldusega valimisprotsessis ja põhiseaduslikus protsessis, eh, seda siis kõigepealt Tuneesias, oleme ka Egiptusele seda toetust pakkunud ja väga tihedalt koostööd teinud Liibüa vabakondadega näiteks Benghazis. järgmine faas oli abi pakkumine äh, kodanikuühiskonna suutlikkuse ülesehitamiseks nii-öelda ja kasutame ära siis praegu erinevaid instrumente, mis meie võimuses on, ähm, nagu stabiilsusinstrument, aga kuivõrd ähm, teie abiga loodetavasti varsti käivitub Euroopa Demokraatia Sihtasutus, siis me ka-, kavatseme ka seda kasutada nii äh, laialdaselt kui võimalik selle täies mahus kolmas faas oli tegeleda kõige pakilistemate küsimustega, kui meie poole juba pöörduti, tegeleda siis nende palvetega, mille vahevalitsused meile esitasid, toon ühe näite, Liibüa. Liibüa on meie poole pöördunud ja lihtsalt palunud meilt abi kolmes punktis, piirikontroll, julgeolekusektori reform ja kolmandaks kõik, mis puudutab meedia- ja kommunikatsioonisektori reformi. me teeme väga tihedalt koostööd äh, selle riigi ametivõimudega, sellepärast et ikka ja jälle kerkib asile üks. nimelt äh, nad äh, tahavad meile pidevalt meelde tuletada, et nad on sõltumatud ja iseseisvad, mitte hetkekski ei jäeta meile muljet, et me võime neile midagi peale suruda või et meie teame, mida neil on vaja näiteks üks näide äh, praegu tekkinud olukorra kohta, praegune Liibüa valitsus peab ennast äh, üleminekuvalitsuseks, nagu te teate, enne suve on seal tulemas valimised ja sellepärast äh, nad praegu kaaluvad väga täpselt seda, kui palju nad peaksid abi paluma, sest et mitte mingil juhul ei taha nad oma Äh, järeltulijatele jätta pärandiks mingisuguseid pealesurutuid otsuseid, nii et äh, tõesti, tegemist on äh, delikaatse teemaga, me peame nendega väga tihedalt koostööd tegema, kuid samas tunnetama väga hästi, et kui kaugele me võime üldse minna selles abis, et me ei hakkaks liialt ähm, mõjutama juba siis pärast valimisi ametisse tulevaid. nüüd kõige olulisemad muutused Eh, see puudutab kõiki neid ettepanekuid eh, ja, ja mõtteid, millest eh, härra Füüle rääkis, nimelt meie pikaajalisem tegevuskava, puudutab see siis kaubanduspoliitikat, haridust, meie investeeringud kaubandusse ja nii edasi, siin volinik Füüle juba tuletas meile meelde ja ütles seda ka Bernardino Leon, et tekkis mõte lüüa rakkerühm, juba Tuneesia puhul me seda mudelit kasutasime, see oli väga edukas, Jordaaniaga kasutame seda ka kuu aja pärast ja paruness Ashton osaleb selle rakkerühma töös ja ma olen täiesti veendunud, et ähm, ta kutsub mõned teist endaga sellesse rakkerühma osalema, nii nagu Tuneesia puhulgi oli. ja peamine mõte on siis ähm, majandustegut-, majanduses tegutsevad kõik tuua kokku äh, ühe laua taha ja et leida see viis, kuidas majandusele kõige tugevam hoog sisse saada. sest et ärgem unustagem, et lisaks poliitilistele arengutele nendes riikides on peamine raskus, peamine mure inimestel nende riikide majanduslik olukord. väga paljud uh, uued uh, poliitilised erakonnad uh, on praegu silmitsi väga-väga äh, tõsiste probleemidega. mõelge näiteks Tuneesia või Egiptuse peale. seni on olnud turism äh, nende peamine sissetulekuallikas, kuid äh, praeguseks on nad kolmkümmend, viiskümmend protsenti oma ressurssidest kaotanud turismisektoris ja, ja me ei ole suutnud veel veenda turiste pöörduma tagasi puhkusereisidele nendesse riikidesse ja koos selle rakkerühmaga üritame me siis kuidagi äh, soodustada erainvestoreid ja erapanke nagu Euroopa äh, Investeerimispank äh, ja EBRD, et kuidas leida abi selle üleminekuperioodi üleelamiseks. ja veel üks märkus, sellega ma lõpetan nimelt, et mis on siis need suunised, mille alusel me tegutsema mille alusel me oma et-, ettepanekuid ja mõtteid ellu rakendame ja milline on see üldine lähenemine, mille me oleme võtnud äh, nende riikide poole pöördudes. minu meelest kõigepealt tuleb mõista, mis nendes riikides toimub. me oleme seal vastamisi täiesti uue poliitilise areeniga me üritame kogu aeg äh, ju tegelikult vastandada islami demokraatiaga ja sellele keskenduvad väga paljud debatid, aga minu meelest on selle taga siiski midagi enamat. nimelt on tärkamas täiesti uus kodanike äh, hulk, äh, kes on poliitiliselt aktiviseerunud, nende mõtteviis on hoopis teistsugune kui nende eelkäijatel, nemad on nii-öelda internetipõlvkond, ja üsna tihti on tegemist väga teravate peadega Tuneesias ja Egiptuses, ähm, kes endiselt äh, äh, kaaluvad veel, et kas nad üldse hakkavad koostööd tegema uute erakondadega. ja väga paljude erakondade jaoks äh, ongi juba see probleemiks kujunenud, et kas nad suudavad neid inimesi kaasa haarata või mitte debatid käivad äh, näiteks moslemi er-, äh, venaskonna seas, et äh, kas nad peaksid nii karmilt hoidma kinni Koraanist äh, või peaksid poliitilised äh, harud vennaskonnast olema natukene paindlikumad selleks, et haarata kaasa ka need inimesed, kes võib-olla sellise väga karmi tõlgendusega ei olegi nõus? pidevalt on õhus küsimus, et kas nad suudavad ligi tõmmata uue noore põlvkonna, kas need inimesed on valmis liituma nende poliitiliste liikumistega või mitte. ja see on äärmiselt ilmselge, kui me räägime Tahriri väljakul meeleavaldajatega, mujal meelt avaldavate noorte inimestega. just nimelt niimoodi nad kaalutlevad. ja lisaks sellele ja lisaks eh, sellele uuele demokraatiale, mis on praegu välja koorumas nendes riikides, eh, tuleb rääkida ka kaasaegse riigi ülesehitamisest. kaasaegne riik, mis oleks võimeline, nii nagu ma ütlesin, eh, haldama ka seda uut majanduslikku olukorda, mis nende ees seisab raskused on äh, hoomamatud, me räägime moodsa demokraatia kaasaegse riigi ülesehitamisest, äh, uue ilmaliku lähenemise leidmisest ja nii, nagu volinik Füüle ka ütles ja ma sellega ka piirduksin, meie Euroopa Liit äh, me peame ulatama käe nendele inimestele, nendega aruteludesse astuma, me peame olema nende suhtes avatud ja, ja samas jälgima seda, mis nad teevad, aga ka tunnetama seda, et see, mis nendes riikides praegu toimub, on midagi hoopis uut võrreldes sellega, mis toimus varem. ma nüüd olen juba liiga pikalt rääkinud, vabandan veel kord, aga, aga suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, härra Vimo! kaksteist kolleegi on palunud sõna nii et ma paluksin äh, piirduda sama kõneajaga nagu täna hommikul, äh, kaks minutit. esimesena saab sõna härra Gates äh, alamkojast, palun. suur tänu. mul on üks küsimus ainult. kuidas me saame tagada selle, et meie töö Euroopa välisteenistuses oleks koordineeritud selle tööga, mida teevad siseriiklikud valitsused. suur tänu, härra Keips, suurepärane küsimus. Eh, proua de Kaiser. aitäh, härra juhataja ma arvan, et nii härra Füüle kui härra Vimon meenutasid, kui oluline on majandus äh, Araabia revolutsioonide jaoks ja ma arvan, et see, mida me saame teha majandusarengu vallas, on parim võimalus äh, hoida eemal kõige radikaalsemaid islamiste, keda me teame, sellepärast et sotsiaalne ebaõiglus ja äh, vaesus suures osas võimaldasid eksisteerida neil kõige radikaalsematel liikumistel. muide, islam on äh, muide üsnagi paindlik ja võimeline ennast kohandama. ma mõtlen siin näiteks äh, Palestiinale, kus äh, valimisnimekirjad on avatud isegi mõningatele kristlastele, sellepärast et äh, sooviti sellist koalitsiooni, nii et olgem väga ettevaatlikud. mul on küsimus härra Füülele, te käisite Marokos ja majanduslikus äh, mõttes tõite te nii häid kui halbu uudiseid ja eriti see asjaolu, et par-, äh, parlament keeldus äh, sõlmimast, jätkamast kalanduslepingut. ma tahaks küsida, et kuidas seda Marokos vastu võeti, millised tagajärjed sellel on ja kas teil õnnestus avada võib-olla arutelu Lääne-Sahara küsimuses, mis oli seotud just nimelt äh, mm, nende tuludega, mis oleksid kaasnenud selle kalanduslepinguga ning äh, härra Vimung, me ei ole täna üldse rääkinud Süüriast, on uued majandussanktsioonid Euroopa poolt kehtestatud, aga praegu on tegemist täieliku kakofooniaga, kus Araabia plaanist on keeldutud, Katar ütleb, et vaja on saata Araabia väed, Moskva on aga sõlminud kolmekümne kuue lennuki eh, kohta käiva lepingu, et milline on Euroopa osa seal kõiges selles, sest praegu me tegelikult aru ei saa, mis täpselt toimub. aitäh, aitäh proua de Kaiserile ja järgmine on proua Dorada Kreekast. aitäh pärast seda, mida me kuulsime praegu ja ka täna hommikupoole, on Euroopa olukord ol,, on Euroopa väga oluline, Euroopa peab mängima olulist rolli pärast ähm, revolutsioone. Euroopa mm, demokraatia fond, European Endowment for Democracy või kuidas iganes me seda nimetame, meile kõigile on selgeks see, et, selge see, et sel-, demokraatia saab püsida äh, üksnes siis, kui muutus äh, haarab kaasa inimesi ja rahvaid. Äh, siin ei ole tegemist lihtsalt Euroopa abiga, vaid tohutute investeeringutega, mida Euroopa peab tegema oma lõunapoolsetesse naaberriikidesse ja pidama silmas äh, seda pikaajalist huvi, mis meil on. nii et meie nii riik, liikmesriigid ja parlamendid kui Euroopa Parlament peaksime mängima oma rolli ja ma tahaksin korrata üle seda, mida ma enne ütlesin härra Leonile. äärmiselt oluline on see, et me näitame, et me oleme kohal ja et me saame osaleda aruteludes. Euroopa Parlamendil on äärmiselt suur vastutus äh, selle piirkonna stabiilsuse eest ja seepärast on oluline, et me tege-, et te tegeleks selle teemaga äh, ÜRO raames peab Euroopa diplomaatia näitama, et me ei ole huvitatud äh, vastasseisust, vaid et me soovime oma jõude ühendada, et äh, mitte iga riik omaette ei investeeriks, vaid oluline on rahu ja demokraatia säilitamine selles piirkonnas, aitäh! proua Kumes suur aitäh, härra esimees, tahaksin küsimuse esitada härra Füülele. kuna proua de Kaiser juba küsis Maroko ning Lääne-Sahara kohta, täna võtsime me välisasjade komisjonis äh, vastu raporti, kus äh, Marokole antakse eristaatus ja eristaatus äh, Äh, tähendab muidugi vastutust äh, mõlemalt poolelt, nii et äh, tahaksin küsida Lääne-Sahara kohta ning regionaalse koostöö kohta Maroko ja Alžeeria vahel ning mis see tähendab ka naabruskonnale, nii Tuneesiale kui Liibüale. Äh, mis puudutab Alžeeria äh, valimisvaatlusmissiooni, siis ma tahaksin küsida, et äh, kas standardkriteeriumid on vastu võetud selle kohta ning kas saime samasuguse hinnangu nagu Tuneesia valimiste puhul? härra Vamone, kõigepealt loomulikult on oluline, et me räägime nende riikidega ühtsel häälel ja siseriiklikud pinged ei tungiks sellesse dialoogi aga kas äh, härra Bashiri äh, visiidist Liibüasse on olnud juttu, kas te olete vähemalt omavahel eravestlutes äh, rääkinud Liibüa rahvusvahelistest kohustustest ausalt, mis puudutab õigusküsimusi? Saif al-Islam on endiselt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ees. nii et Bahraini äh, lähenemine on olnud üsna vastuoluline, segadust tekitav ja Jeemeni kohta tahaksin samuti küsida, milline on väljavaade, et äh, Atala äh, paneb oma ameti maha, see ei ole endiselt veel selge? Eh, aitäh, härra Gomes. Uh, uh, suur tänu tahaksin kõigepealt äh, õnnitleda äh, meie kõnelejaid nii hommikuse sessiooni kui praeguse eest. Äh, paljud näevad Araabia kevadet kui ohtu, mina tahaksin näha seda kui väljakutset. üks suurim väljakutse on see, et äh, need sündmused on toimunud ajal, mil Euroopa Liidul on mitmed teised äh, väljakutsed äh, ja praegu on meie ees lakmustest, mida saab täpselt Euroopa Liit teha positiivsel meetodil, ilma liigse sekkumiseta, aga maksimum veenmisjõuga ja minimaalse ähm, ähvardusmeetodiga selleks, et kasutada kõige paremaid diplomaatilisi meenot-, meetodeid ja Äh, viia ellu oma naabruspoliitika eesmärgid positiivsel ja mitte ähvardaval moel. see võiks olla kõige suurem pärand, mida tänane aeg saab meie jaoks äh, jätta. samal ajal arvan ma, et me peame kõik aru saama, et ühe inimese demok-, äh, ühe rahva demokraatia, võib-olla teise rahva türannia olenevalt kontekstist ja me peame kõik aru saama sellest, et kui eh, need tingimused on üle vaadatud, eh, siis on alati neid, kes eh, tahaksid suurendada ebastabiilsust selleks, et võimalikult oma alternatiivset päevakava läbi suruda. selle vastu peame alati võitlema ning tagama, et see, mida meie Euroopa Liiduna saame teha, peame me tegema koos, mitmed kõnelejad on seda juba öelnud, väga oluline on see, et Euroopa Liit äh, tegutseb ühe rusikana ning et äh, need tegevused jätkuvad selleks, et äh, positiivset tulemust saada, aitäh! suur aitäh, härra Tarkan, härra Lambsdorff, palun! aitäh, härra juhataja! ma saan eelmise kõnelejaga, ähm, kes oli pärit Iirimaalt, ainult nõustuda. mul on kaks küsimust. üks härra Vimonile ja teine härra Füülele. küsimus härra Vimonile on järgmine. Te olite suursaadik Washingtonis enne, kui teist sai Euroopa välisteenistuse äh, peasekretär. Te olite äh, Prantsusmaa peasekretär. Teie reisidel Põhja-Euroopasse kas te näete, et äh, Euroopa kuvand on muutunud, et nad näevad Euroopat nüüd teistmoodi, äh, sest põhimõtteliselt oli äh, režiimi muutuse taga Liibüas härra Sarkozy, kus brittidega, aga ka ameeriklased mängisid teadlikult äh, üsna tagasihoidlikult rolli. kas te näete, et Euroopal on Vahemere piirkonnas äh, uus äh, roll, nii nagu Euroopal on uus roll Balkanil? ning küsimus härra Füülele, ma ütlen, esitan selle inglise keeles. Te ütlesite oma ettekande lõpus ühte asja, mis oli minu arust väga valgustav Äh, kui te rääkisite diplomaatilistest edusammudest, siis te ütlesite, et te loodate, et äh, Vahemere Liit saab alustada tööd selleks, et tuvastada projekte, mida oleks vaja teha ja nii edasi ja nii edasi. Äh, ähm, kuidas me selle poe kinni paneme, see on täiesti ebatõhus, kasutu, teie teete tööd, välisteenistus teeb tööd, tööd Äh, ma ei saa aru, kui see organisatsioon ei ole veel alustanud tööd, aga endiselt on vaja tuvastada projektid, mida peaks üldse tegema, siis me peaksime siin jätkama oma tööd pigem. suur aitäh, härra Lambsdorff! Äh, Küproselt, Küprose esindaja, palun, härra Naefetu! aitäh! härra volinik äh, Füüle ütles, et Euroopa Liit ei toeta tulevikus enam ebademokraatlikke režiime ja et äh, tuleb täielikult tähelepanu pöörata inimõigustele. loomulikult peame olema enesekriitilised, sest äh, viimastel aastakümnetel tegime koostööd ebademokraatlike režiimidega. aga selleks, et eh, sellel enesekriitikal mingit eh, väärtust oleks, peame välja töötama uue poliitika. ei piisa sellest, et eh, Egiptuse, Tuneesia ja Bahreini puhul me teeme, tegeleme enesekriitikaga, me peame ajama uut poliitikat ja me peame seda arutama. ja loomulikult käib see ka Kuveidi kohta, ka see on väga äh, Äh, väga vaieldav režiim ja räägiti aastast äh, kaheksakümmend üheksa ja ja siis äh, raudse eesriide ja Berliini müüri lang-, langemisest võrreldi praegust olukorda sellega, aga öeldi, et demokraatiat ei saa tagada üksnes valimistega. vabad ja õiglased valimised on loomulikult äh, nende riikide õiguseks, aga praegu on oht, et demokraatlike põhimõtete järgimine viib selleni, et võimule tulevad islamistlikud jõud. me nägime, mm, kuidas läks äh, Iraanis pärast šahhi kukutamist. suur aitäh, härra Ožek, palun! Thank you, chairman! suur aitäh, härra esimees. sõbrad äh, rahvusparlamentidest on rõhutanud, et me peaksime koostööd tegema nii Euroopa Liidu institutsioonide tasandil kui ka äh, siseriiklikul valitsustevahelisel tasandil. aga ma arvan, et on vaja laiendada seda koostööd, sellepärast et Araabia revolutsioonide väljakutse on niivõrd suur, et ükski institutsioon ja riik ei saa üksi hakkama. minu küsimus on väga konkreetne, see puudutab äh, ühte riigi, kelle mõju regioonis iga päevaga kasvab ja see on Türgi. me püüdsime Türgit integreerida Euroopa Liitu, Türgi äh, on laienemisprotsessis osaleja, nii et minu küsimus on, et kuidas me nendes konkreetsetes küsimustes teeme koostööd Türgiga, kas me seda üldse teeme? Türgi enamike islamiriikide ja araabia riikide jaoks on kindlasti heaks näiteks, mudeliks. see kombineerib rohkem demokraatiat, üsna tõhusat avalikku sektorit, õigusriigi põhimõtteid ja majandusarengut. ja see ongi kõik Araabia revolutsiooni eesmärk. rohkem inimõigusi, rohkem demokraatiat, tõhusamat, tõhusamaid haldusstruktuure aga majandusolukorra paranemine ja ka elustandardi tõstmine on loomulikult eesmärgiks. Äh, härra Vamon mm, mainis siin Egiptust äh, ja turismisektori allakäiku. kui me vaatame äh, välisvaluuta reservi, mis, reservi miljoni Egiptuse puhul, siis viiskümmend miljardit oli see enne revolutsiooni, kümme pärast Äh, nii et Egiptus võib minna niimoodi pankrotti. minu küsimus on, et äh, mida me teeme selleks, et aidata nendel riikidel ehitada üles tõhusam äh, majandusstruktuur ning suurendada oma investeeringuid, vastastikust kaubavahendust, kaubavahetust ja nii edasi. aitäh! suur aitäh, härra Raudšek! ja härra Kohvot, Taani esindaja, palun! aitäh! ja aitäh ka selle suurepärase esitluse eest, ma olen täiesti nõus, et me peame äh, kodanikuühiskonnale rohkem abi andma ja et meie naabruspoliitikast äh, me räägime palju, aga me see praktiliselt midagi ei tee, see käib nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide kohta, ma arvan, et äh, tuleb teha vajalikke jõupingutusi, et vaja on teha jõupingutusi pikas perspektiivis selleks, et toetada neid ühiskondi, selleks, et arendada välja tõelist poliitilist kultuuri ja et äh, tekiksid sellised äh, poliitilised jõud, äh, kes saaksid äh, juurduda selles ühiskonnas. aga mis puudutab äh, majanduslikku arengut Euroopa Liitu, siis me peame seda asja tõesti väga tõsiselt võtma. kui meil ei õnnestu edendada reforme sellistes riikides nagu näiteks Egiptus, kui äh, Äh, sõjavägi äh, endiselt äh, kontrollib suurt osa majandusest ja kui on probleeme turismiga, sektoriga, siis on pettumus väga suur ja kõik meie demokraatlikud ideed visatakse nurka, sellepärast et olukord on lihtsalt äh, nende jaoks olnud väga ebasoodne. nii et me peame käituma korrektselt, me teame, peame tagama äh, edusammudest sõltuva arenguabi, aga vaja on tagada ka majanduslike reformide toimumine selleks, et Äh, süsteemid, mis äh, eksisteerivad Araabia riikides, nagu näiteks äh, Egiptuses, kus on eriline roll sõjaväel, seal on vaja läbi viia reforme selleks, et oleks võimalik läbi viia majandusreforme, vaja on avada turg, vaja on neid muutusi toetada selleks, et elanikkond neist kasu saaks. Egiptus on raskes olukorras, aga ei ole ainus raskes olukorras olev riik ja ma arvan, et äh, see kõik on tehtav, aga tegemist on kindlasti väga pikaajaliste jõupingutustega. aitäh, äh, lugupeetud peasekretär, te Äh, rääkisite siin pikast nimekirjast äh, kõigist asjadest, mida on vaja teha, aga ka instrumentidest, äh, mis meil on, aga kahjuks Euroopa Liit ei ole praegu just parimas vormis. kui me vaatame, et mida me kõike ise oma koduriikides tegema peame ja mis meil kõik erinevates valdkondades üldse korras ei ole, siis siis kuidas me saame olla eeskujuks ning kui me vaatame USA-sse, siis seal on parasjagu käimas valimisvõitlus ja kui me vaatame eh, eh, vabariiklaste Äh, valimis, vabariiklaste kandidaat, siis me ei tea, kas see on mingisugune komöödia, mis seal toimub või on tegemist siiski äh, tõsiste argumentidega, nii et minul on tõeline hirm selles. kui me küsime, et mida neil tuneeslastel ja teistel vaja on, siis eelkõige on neil vaja leiba, lühiajalises perspektiivis on meil vaja leiba, neil on vaja tööd, aga nad äh, peavad nägema ka keskpikka perspektiivi, et kuhu nad arenevad ning teine asi, mida neil vaja on, on vabadus Äh, praegu on liiga vara hinnata äh, valimisi Egiptuses selleks, et öelda, et asi läheb selles või teises suunas. üks asi on väga selge, et selle protsessi algatajad Egiptuses äh, kindlasti ei ole nõus sellega, et nad langevad tagasi keskaegsetesse olukordadesse, kus on radikaalislamistlikud struktuurid. millised programmid on Euroopa Liit ette näinud selleks, et teha su-, suunatud koostööd noortega, et suunatult noori kaasata ning et riigi ülesehitamistöösse saaks neid kaasata? ning te ütlesite, et väga oluline on see, et ei kasutataks vanu kolonialistlikke maneere, vaid äh, neid koheldaks võrdväärsete partneritena. aga suur tänu veel kord teie selgituste eest. Äh, proua Flotre, palun. aitäh, äh, lugupeetud juhataja ma arvan, et loomulikult tuleb tegeleda majandusliku ja sotsiaalse arengu küsimustega, aga ma näen, et siin on lõks, millesse me kõik võime langeda. ja et see oleks üsna paradoksaalne, kui me võtame näiteks Tuneesia küsimuse, siis väga pikka aega me oleme tegelenud selle öö, mm, mm, inimõiguste küsimustega ja me oleme ar arvanud, et Tuneesias oli tegemist majandusimega, aga ma soovin, et me leiaksime nüüd öö, äh, öö, äh, veel ühe ma kardan, et me võime leida äh, nüüd mingisuguseid äh, argumente, et me jätaks inimõiguste küsimuse ja õigusriigi küsimuse teis-, tahaplaanile, sellepärast et olulisemad on tööpuudus ja majandusareng, aga tegelikult on kõik õigused jagamatud. me peaksime üritama, et me ei unustaks mitte kunagi ära seda, mis on olnud, sellepärast et see oleks täiesti uskumatu, kui äh, Tuneesia majandusime muutus täielikuks eh, majanduslikuks eh, hädaolukorraks. ja kuna me oleme sellest põhjalikult rääkinud eh, komis-, komisjoni esindusega Tuneesias, siis, Tunisias, siis ei ole kerge organiseerida ja ja ma, abi andmist dimensioneerida selleks, et nende väljakutsetega hakkama saada, ma toon ühe näite. Tuneesias on praegu siis äh, toimunud Asutava Kogu kokkutulek ja sellel on vaja erinevat äh, abi vabaühendustelt äh, vab, kodanikuühiskonnalt ja mm, loodetavasti tuleb siis äh, ka õigusreform ja kõik muud reformid vaja oleks seda, et Euroopa Liit saaks toetada üldist äh, strateegiat, et äh, toimuks äh, seadustöö, seadusloomega töö ja et, et, et kodanikuühiskond saaks toetada seda tööd ja et Euroopa Liit saaks tegutseda mõttekalt, mõt-, mõttekalt ja ja kaalukalt, kui praegu Tuneesias on ette nähtud üsna suured äh, vahendid selleks, et erinevaid projekte rahastada, strateegiaid äh, luua inimõiguste vallas ja nii edasi, aga mm, kõik äh, tegelevad lihtsalt oma projektidega, oma asjadega, vaja on tõesti mm, aidata neil välja töötada paar-kolm Äh, tegevusliini, mille ümber kõik muud äh, projektid koonduksid, selleks et sellel tööl üldse mingit mõtet oleks. siin ei ole vaja olla nõudlikum äh, diktatuuri suhtes, vaid vaja on tõesti olla kohal ja kaitsta inimõigusi ja õigusriiki. seda me enne ei teinud. ma rõhutan seda asjaolu, et et vaja on välja töötada midagi muud, midagi uut ma arvan, et see on tõesti otsustava tähtsusega, kui me tahame, et me oleks edukad, siis meil on vaja, et meil kohapeal oleks äh, meeskonnad, kes oleks ka tegutsemisvõimelised. loomulikult on selleks vaja rohkem äh, raha, praegu Tuneesias äh, on nad täiesti ülekoormatud ja igaüks tõesti tegeleb ainult oma instrumentide, oma projektidega ja välisteenistus ja komisjoni äh, teenistused peavad äh, tõesti välja töötama tegevuskava, et me saaksime mõju avaldada. aitäh, proua Flootre, palun äh, pidage kinni oma kõneajast, sest et härra Vimun peab äh, pool viis ära minema, nii et me peaksime kuusteist kakskümmend lõpetama küsimuste esitamise, et ta saaks esitada ka, eh, vastata ka. ja meil on siin ka veel härra Puusek, proua Benarap, proua härra Meier, proua Veržia, kes soovivad küsimusi esitada. nii et kõigepealt äh, Belgia mm, parlamendi esindaja. Ah, aitäh, aitäh küllakutse eest siia ja aitäh ka nende sissejuhatuste eest, mul on kolm väikest märkust. kõigepealt ma arvan, et äh, Äh, suur mureküsimus Euroopas praegu on, et see vabaduse äh, kevad ei äh, muutuks vabaduse tapmise talveks. meil on halbu uudiseid Tuneesias ja mõned tuneeslased on tõesti pöördunud sarafistide poole. ma loodan, et ehkki meil on vaja seda suurt majanduskoostööd, meil on vaja lisaks sellele ka Äh, poliitilist äh, koostööd. me ei äh, saa teha nii, et me täna paneme silmad kir-, kinni kõigi nende asjade osas, mis lähevad halvasti va-, vabaduse ja euroopalike väärtuste osas mm, meil on tõesti vaja dialoogi ja poliitilist tegevuskava. teine märkus, ma arvan, et need projektid, mis meil võivad olla, ükskõik kas need, tegemist on majandusprojektide või kodanikuühiskonna projektidega, meil on vaja luua sidemeid, meil on vaja asju teha ühiselt, äh, majanduslikus plaanis on meil ühised teemad maja, energeetika osas, keskkonna osas, põllumajanduse osas hädavajalik on, et meil oleks ühised äh, energeetilised projektid äh, Läänemere ümber ja sama, sama käib ka kodanikuühiskonna kohta. vaja on, et kodanikuühiskonnad seguneks, et äh, ükskõik milliste ühingutega meil tegemist on, kas tegemist on spordiühingute või mingite muudega, et meil oleks sidemed nende riikidega, kus praegu toimub areng, seda me tegime ka Kesk-Euroopaga, see toimis väga hästi, inimesed teavad, liikuma Euroopa ja Araabia riikide vahel selleks, et need projektid toimiks ja ma tahaksin rääkida ka naistest. loomulikult mõningates riik riikides on naised ohus, paljud naised olid barrikaadidel, ei, ei ole vaja, et nüüd äh, usujuhid nad äh, saadaksid tagasi kööki. et me peame selle küsimusega tegelema ja mis puudutab valimisvaatlust, äh, aeg-ajalt toimuvad äh, Ähm, vastavad missioonid, need on väga äh, kasulikud, aga me alati ei tee neist poliitiliselt järeldusi, näiteks äh, see, mis tehti, toimus Kongos, äh, tehti ära väga hea töö, aga mingeid tagajärgi sellel ei olnud, nii et me peame ka poliitilisi tag-, järeldusi tegema. ma nüüd palun, et me, te piirduksite kõneaja puhul pooleteise minutiga, sest et muidu meil ei ole aega äh, härra Vimon vastuseid ära kuulata. proua Brandner, palun. You know, I find quite suur tänu. mind häirib veidi, et me ainult räägime ohtudest. ma arvan, et see on märk, et me peaksime kindlasti rohkem tööd tegema, me peame olema oma töös tõhusamad ja paremad. viimase kommentaari kohta. selge Euroopa väärtused, minu meelest on tegemist universaalsete väärtustega, mis on kirjas ÜRO Äh, deklaratsioonis äh, ja kui me räägime mingisugustest Euroopa väärtustest, äh, lüüakse meie ees kohe uks kinni, me peame rääkima universaalsetest inimõigustest, niimoodi saame me neid kaitsta ja seda teha nii usaldusväärselt kui võimalik ja veel üks märkus. mis puudutab neid uusi instrumente, mis on ellu kutsutud, need on head küll, aga ma ei ole näinud selle kohta äh, mingisuguseid äh, dokumente äh, selle raha kohta, mis on juba kasutatud, need uued projektid on väga aeglaselt käivitunud ja ma ei näe muutusi mitmetes nendes riikides, me peame olema väga kriitilised. Egiptuse puhul peame ka olema kriitilisemad sellepärast, et salafistide, mm, kui me ei ole kriitilised, siis tõstavad nemad pead ja kui me tahame, et meid tõsiselt võetakse, siis äh, nüüd on vaja tegutseda. ja mind häiris väga see pressikonverents, äh, mida äh, Egiptuse delegatsiooni juht tegi, ta ütles, et endiselt on revolutsioon, ärge mõelge selle peale, mida teeb sõjavägi ja nii edasi. ma olin šokeeritud, sest ma arvan, et see ei pea kindlasti olema Euroopa Liidu sõnum, me peame olema palju kriitilisemad ja äh, ja see, et härra Vimond rääkis äh, instrumendist äh, Euroopa Demokraatia Sihtasutuse puhul, see oli lihtsalt üks vahemärkus. suur tänu, president Puusek, palun! härra esimees, äh, tere tulemast Euroopa Parlamenti mõlemale kõnelejale veel kord ma tean, et äh, me oleme oma naabruskonnas äh, ehitamas äh, stabiilsust, mis põhineb jõukuse kasvul, demokraatial ja solidaarsusel. kaks küsimust väga lühidalt, solidaarsus kõigepealt. Shusha põgenikelaager, tegemist on minu jaoks äh, väga mm, hea olukorraga, sellepärast et rahvusriikide parlamendid on ka siin kohal, see on liikmesriikide kohustus, kas me oleme äh, ai-, äh, nõus aitama Tuneesias asuvat kolme tuhande kuuesadat põgenikku, nad ei saa koju tagasi, see oleks väga hea märk solidaarsusest kogu Põhja-Aafrika riikide jaoks, mitte ainult Tuneesia jaoks olen Tuneesia peaministriga sellest äh, juba pikalt rääkinud, viimati kaks koma viis äh, kuud tagasi olen ka selles põgenikelaagris ise käinud ja äh, Järgmine küsimus puudutab demokraatiat. demokraatia ülesehitamine ei ole väga lihtne, Kiie riikides teame me seda väga hästi, sellepärast et institutsioonid on endiselt meie naabrite jaoks väga suureks väljakutseks. koostöö rahvusparlamentide ja komisjoniga Äh, peaks äh, sisse viima selliste külastusvisiitide programmi partner, partnerriikide äh, ja institutsioonide jaoks Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ja meil on vaja tegevusplaani komisjonilt selle jaoks. suur aitäh, härra Puusek ja proua Ramiro, palun! härra esimees, mul on kolm küsimust kõigepealt tahaksin mõlemalt kõnelejalt küsida, mida komisjon saab ära teha selleks, et aidata demokraatlikku opositsiooni Süürias? ja kuidas me saame aeglustada äh, Äh, seda liikumist, mida me täna näeme äh, kodusõja suunas, kuidas äh, demokraatlik opositsioon saab ennast väljendada nii siseriigis kui ka rahvusvahelisel areenil ning see, mida proua Flotre siin ette pani, kuidas me saame tihendada koostööd Tuneesiaga ning soodustada neid häid protsesse, mis seal toimuvad, sellepärast et see mudel, mis Tuneesias äh, on välja arendatud, äh, on hea ning äh, see aitab, on ka eeskujuks teistele riikidele, nii et kuidas meie esindatust Tuneesias tugevdada. ja kolmas, kuidas Euroopa Komisjon näeb strateegiat Lõunadimensiooni riikide jaoks? tegemist on riikidega, äh, mis läbivad praegu raskeid äh, protsesse ja olukord äh, oleks kergem, kui kaubavahetus oleks liberaliseeritud nendega, nii et kuidas Euroopa Liit saaks vastu võtta strateegia, kuidas Vahemere lõunakalda riikidega rohkem tööd teha, näiteks ähm, Itaalia, Kreeka ja Hispaania puhul võiksime me rääkida põllumajanduskoostööst, mis mõjutaks neid riike väga oluliselt, aitäh! Merci, euh, monsieur le président. Euh, aitäh, minu küsimus äh, on äh, volinik Füülele, te rääkisite Erasmuse stipendiumite suurenemisest aga probleemiks on see, et vaja on liikmesriikide äh, tähelepanu juhtida viisa küsimusele, kui äh, inimene äh, on programmis, aga ei saa viisat selleks, et programmi raames liikuda, siis see on täiesti meie eesmärkide vastane ja hävitab meie mm, usaldusväärsust. küsimus Alžeeria kohta. Alžeeria on väga oluline riik, äärmiselt oluline selles piirkonnas. mul oli juhus käia Alžeeris, Alžeeris oktoobri lõpus, novembri alguses ja ma ei saa aru, kuidas te ütlete, et te olete uhke selle üle, et Alžeeria ametivõimud teid kutsusid külla. miks? Tuneesia president Bouteflika soovis, et ähm, ta midagi, midagi muuta ja ta soovis ähm, muuta põhiseadust, võttis vastu erinevaid seadusi selleks ja need äh, seadused lägi, läksid äh, läbi ka parlamendis. parlamendit on aga sama, mis enne, seal ei ole olnud mingit muutust. Need, äh, kes seal istuvad, üritavad uusi seadusi vastu võtta, vastu võeti kolm seadust, mis on täiesti vabadust tapvad, tegemist on parteide seadusega, meediavabaduse seadusega ja ühingute seadusega, need on äärmiselt olulised seadused kodanikuühiskonna jaoks, kui ma käisin Alžeeris, siis äh, mul oli kohtumisi äh, ka väljaspool ametlikke kohtumisi ja mul oli kohtumisi kodanikuühiskonna esindajatega ja nad ei ole üldse veendunud, et seal on mingisugune soov reaalseid muutusi teha äh, kui mm, äh, saadikud on endiselt samad ja vanad ja nad ütlevad, et nad tahavad muutusi. kuidas te saate olla uhke? ma tahan ja kui te lähete äh, Alžeeriasse, siis palun koht-, kohtuge kodanikuühiskonna esindajatega, kuulake neid, millised garantiid teil on, et sealt hakkavad toimuma tõelised demokraatlikud valimised praeguses kontekstis, mida ma kirjeldasin. kaks tuhat kaksteist on äärmiselt oluline aasta Alžeeria jaoks, tegemist on vii-, viiekümne aasta möödumisega iseseisvuse saavutamisest ning eh, Alžeeria esimene president kirjutas raamatu, mille pealkiri oli Konfiskeeritud vabadus. kas nende iseseisvus on konfiskeeritud? me peame olema kooskõlas sel, oma visioonidega. Muchas gracias, presidente. Bueno, la mayoría de este Parlamento Europeo como aitäh. Mm. meil on olnud ähm, suurepärased majandussuhted Benali ja Mubaraki ja kõigi teiste autokraatlike režiimidega ning Euroopa Liit on, äh, on, ei olnud kohal, kui toimusid revolutsioonid. revolutsioonidel käigus nõuti universaalseid õigusi ja seal ei olnud mingeid äh, sekte või äh, religioosseid ilminguid, ilminguid, äh, religi-, revolutsioonid ei olnud religioossed, aga nüüd me peame ütlema, et kõik need revolutsioonid lõpevad sellega, et pöördutakse islamismi ja salafismi. islamism võidab, aga inimesed on endiselt mobiliseeritud Mm, meile valmistab muret see, et Euroopa Liit ei ütle midagi äh, Saudi Araabia ja Bahreini kohta, nendele ei esitata mingeid nõudmisi. Äh, ja isegi suhted on äh, igas plaanis suurepärased, sõjanduslikus plaanis, majanduslikus plaanis ja võtame nüüd Maroko. parlamendivalimised toimusid ja valimisosalus oli kakskümmend viis protsenti Lääne-Sahara eh, territoorium on Maroko poolt illegaalselt okupeeritud ja Maroko on suurepärane näide. kas me oleme tõesti õppinud oma minevikust? Eh, prima questione, il Qatar. Il Qatar svolge un'azione incredibile. mul on esimene küsimus eh, Katari kohta. Kataris eh, olid et äh, Kataris rikutakse inimõigusi ja Saudi Araabias äh, rikutakse inimõigusi, seal on sadu hukkamisi aastas ja muuhulgas toetatakse ka Araabia revolutsioone ja äh, sekkuti ka valimistesse äh, Egiptuses, äh, toetatakse islamistlikke liikumisi ja Katar mm, teeb koostööd ka islamistidega ja Euroopa Liit peab olema enesekriitiline sest Tuneesia revolutsioon eh, juhindus Euroopa mudelist ja mis puudutab õiguste küsimusi, siis Euroopa reageeris, aga seal ei ole demokraatiat, eh, seal ei ole tagatud inimeste õigust toidule näiteks. konkreetsete majandusmeetmete puhul, mis võiksid neid riike aidata, ei ole mingit edusamme Tuneesia puhul on tegemist suhteliselt mõõduka riigiga ja me ei oska kuidagi neile reageerida. Oui, merci, monsieur le président. Euh, moi qui suis français. Äh, proua Virgion, ma olen prantslane ja mul on soov öelda, et kujutage ette, et äh, milline oli mm, Prantsuse revolutsiooni äh, Äh, tulemused äh, üks aasta hiljem. Ähm, ma arvan, et äh, me ei tohi siin valest otsast peale hakata, me peame olema tagasihoidlikud, sellepärast et me peame tõesti väga palju tegema nendes riikides ja me peame üritama asju vaadelda nii, et me anname neile aega, et me anname aega neile inimestele, kes on võidelnud oma vabaduse eest, et me aitaks neid rohkem äh, ja ma ei kannata seda, et me loeme neile inimestele mingeid õppetunde, et me segame asjad, kõik asjad ära, nagu oleks kõigil neil riikidel äh, samasugune ajalugu, nagu nad sarnaneksid üksteisele ja siis on palju asju, mis meile hirmu tekitavad. näiteks äh, islamistid, nagu kõik moslemid oleksid äh, sarnased, nagu kõik katoliiklased või eurooplased oleksid sarnased. Ehm, nagu me ei suudaks äh, uskuda universaalsetesse väärtustesse, mis on meie väärtused, äh, näiteks usuvabadus, nagu näiteks vabadus uskuda või mitte uskuda, mitte öö, äh, otsustada inimeste järgi puhtalt nende usu põhjal. me peame olema tähelepanelikud, aga ma arvan, et parim vahend, kuidas neid riike aidata demokraatia ülesehitamisel, on see, et me ei ole nõudlikumad et, mm, et, e, e, et me oleme nõudlikumad demokraatia ja õigusriigi osas, me ei tohi jätta neilt, neile muljet, et me nõuame järjest rohkem. ja mul on üks väga konkreetne küsimus volinikule aasta jooksul on siin suurepäraseid summasid äh, lubatud nendele riikidele. nii palju kui mina tean, esimene abi jõudis äh, Tuneesiasse kohale alles detsembrikuus. nii et äh, meil peaks olema väga konkreetne ülevaade tegelikust abist, mida Euroopa Liit erinevas vormi, erineval kujul on nendele riikidele juba andnud. aitäh ja nüüd ma annan kohe sõna härra Vimunile ma loodan, et volinikul on veidi rohkem aega. nii et kui võimalik, siis mulle meeldiks, et härra Vimon vastaks esimesena ja et me kuulame siis voliniku vastuseid teisena. väga hea. ja ma jätan kõik rasked küsimused volinikule vastata. ja ma võin teha järelikult kiiresti, ma üritan vastata äh, küsimustele, mis esitati otseselt mulle selleks, et näidata, et kuidas me üritame koordineerida oma tegevust äh, liikmesriikide tegevusega. ma arvan, et äh, tegemist on äärmiselt hea küsimusega ja ma arvan, et äh, tegemist on äärmiselt olulise aspektiga, sest korduvalt küsiti mult, et äh, kas on vaja rohkem vahendeid, kas meie meeskonda on vaja suurendada, vaja on teada, et äh, nendes riikides tegutsevad ka paljud liikmesriigid, et nad osalevad projektides ja et seetõttu on vaja koordineerimist ning see on äärmiselt oluline, me üritame seda teha. meil on kontaktid kõigi liikmesriikidega, kes kohapeal esindatud on, meie delegatsioonid teevad nendega tihedat koostööd ja välisteenistuses eh, käib tihe koostöö komisjoni vastavate eh, osakondadega. proua Flutre esitas ka selle küsimuse, meil on vaja tõesti raamistikku, mis äh, oleks äh, esmalt äh, strateegiline raamust, raamistik, et mida me tahame, mida me tahame saavutada teatava mm, hulga aastate jooksul ja meil on siis vaja tegevuskava selleks, et selline üldine raamistik saaks konkreetse sisu, nii et me mm, peame töötama, me peame vaatama, mida liikmesriigid oma poolt teha, me peame võib-olla eh, mõningates valdkondades me ei pea tegutsema, teistes valdkondades aga peame seevastu rohkem tegutsema ja olema rohkem kohal. mis puudutab rakkerühma ideed, millest rääkis äh, härra Füüle, see ongi just see mõte, et kõik erinevad tegutsejad tuua ühe mütsi alla. Äh, välisteenistuskomisjon, äh, liikmesriigid, erasektor, pangad, see on just nimelt see mõte, et kõik oleksid koos, et me teaks, mida tehakse ja et me ühiselt üritaks asju parandada. nii et ma arvan, et see on oluline, me peame selle küsimusega tegema jätkuvat tööd ja olema kohapeal kohal. proua de Kaiser esitas küsimuse Süüria kohta. tegelikult on vaja aru saada sellest, et otsused, mida võttis pühapäeva õhtul vastu Araabia liiga, on äärmiselt olulised nagu te teate, ministrite komitee tuli kokku ja me arvasime, et ainus asi, mida nad räägivad, räägivad, on see, et kas vaatlusmissiooni pikendatakse või mitte. Nad otsustasid seda teha ning sellest ajast me näeme, et nende vahel on erimeelsusi, sellepärast et Saudi Araabia ja Pärsia lahe riigid ütlevad, et nad ei, et nad lahkuvad, et nad ei jätka. peasekretär härra Al-Rabi ütles, et et sellega on probleeme, sest et neid on vaja asendada ja nad üritavad seda teha. ning on ka teine aspekt, mida me ei oodanud, me, see üllatas meid kõiki, sest tegemist on üsna julge otsusega. tegelikult Araabia liiga lisaks poliitilisele äh, tegevuskavale, mis koostati, esitati ka täiendavaid elemente, mis lähevad üsna kaugele, sest tegelikult see, mida nad teevad, seda nimetati Jeemeni variandiks. kunagi ei tohi asju võrrelda, nad ütlesid, et härra Assad peab kinnitama järg-, ühe asepresidendi, kes hakkaks läbirääkimisi pidama ning vaja on rahvusliku ühtsuse valitsust ning et Araabia liiga loob eriesindaja ametikoha ja et, et see eriesindaja osaleks läbirääkimistel ja, ja see on veelgi olulisem, et kõik see läheks ÜRO Julgeolekunõukogusse, et seda kõike seal kinnitataks ja heaks kiidetaks ja et nad saavad rahvusvahelise öö, äh, üldsuse heakskiidu ÜRO kaudu. Süüria reageeris sellele, oli täiesti vastu, aga Araabia liiga ei äh, peatunud. Venemaa reageeris üsna huvitavalt, te teate, et juba kolm äh, nädalat äh, Julgeolekunõukogus üritatakse kokku leppida resolutsiooni osas, nii et vaja on jälgida, kuidas asjad arenevad, aga olukord on üsna huvitav. selle aspekti kohta proua Ashton äh, oli viimastel päevadel äh, kontaktis Araabia liiga peasekretäriga ning äh, ÜRO peasekretäriga. Nad üritavad teha koostööd ja näha, vaadata, kuidas on võimalik neid toetada äh, selles poliitilises vahendamises. välisasjade nõukogus öeldi, et vaja on Araabia liigat toetada, nii et seal siiski üritatakse teha edusamme Äh, ärgem äh, tehkem endale illusioone, olukord on äärmiselt raske. senini me oleme näinud, et Süüria ametivõimud ei ole olnud nõus äh, oma positsioone muutma, aga mõni nädal tagasi me arvasime, et mingit lootust ei olnud, et midagi ei liigu, aga nüüd me näeme, et erinevates kohtades Araabia liiga julgeolekunõukogud, Venemaa valitsuse deklaratsioonid, Brasiilia ja teised äh, ürit-, no hakkavad äh, väljendama teatavat reserveeritust olemasoleva režiimi vastu, et asjad siiski liiguvad. Äh, küsimus, mida samuti küsiti, meil loomulikult on kontaktid Süüria opositsiooniga, me üritame neid julgustada, me üritame teha kõik koostööd ja Araabia liina, liiga vahendustegevust toetada. risk on, seisneb selles, et olukord läheb halvemaks ja et järjest rohkem hakkab olukord sarnanema kodusõjaga ja seda me soovime kõik vältida, sest kui asi tõesti nii kaugele läheks, siis kahjustaks see kõiki, eelkõige loomulikult äh, äh rahulikke elanikke. proua Gomes esitas küsimuse Bashar al-Assadi küsim-, visiidi kohta Liibüasse, me loomulikult ütlesime Liibüa ametivõimudele, et see ei ole hea mõte, et see on pigem vastuolus ähm, rahvusvaheliste konventsioonidega me oleme seda öelnud, me soovime ka ametlikumat käiku asjale anda, aga selleks peavad kõik liikmesriigid nõus olema ja selle kallal on vaja veel tööd teha, aga isegi ilma ametliku sammu, ametliku demarši äraootamiseta oleme oma seisukoha juba edastanud, sest et sellega ei olnud aega. Äh, te küsisite Jeemeni ja Bahreini kohta. Jeemeni kohta ma tulen tagasi selle juurde, mida ma just ütlesin Süüria kohta. Jeemeni puhul on olnud väga head diplomaatilised läbirääkimised, need olid väga rasked, aga see, et Pärsia lahe riigid, ÜRO, USA, Euroopa riigid ning äh, ÜRO peasekretäri eriesindaja, et kõik nad on saadud kokku, koostööd tegema, see on tõesti ol-, olnud äh, väga jõuline tegevus äh, president Saleh vastu ja Jeemeni rahvale ei meeldinud äh, need puutumatust, puutumatuse kohta käivad klauslid, mis ei meeldinud mitte kellelegi, aga kui te tahate sundida presidenti lahkuma ja võimust ilma jääma, siis vahel on vaja leida mingeid Äh, vahel on vaja tulla vastu, võib-olla see asi ei ole isegi lõppenud, nii et eks me näe edasi. mis puudutab Bahreini, siis asi on keerulisem. Äh, Bahreini printsi ametivõimud äh, siis väga rasketel läbirääkimistel on üritanud leida avanemisvõimalusi, meil on olnud aruanded repressioonide kohta Bahreinis, mis olid väga huvitavad, olukord on praegu väga keerukas, väga ebastabiilne, vaja on jätkata tegutsemist ja sekkumist, vaja on säilitada kontakte naaberriikidega, Saudi Araabiaga loomulikult ja teiste Pärsia lahe riikidega. ja va-, oluline on selles suunas edasi liikuda. esitati küsimus Egiptuse ja Türgi kohta eh, selleks, et rõhutada, et Egiptuse risk on tõesti pankrotti minna. no seal ei ole mingit äh, saladust, kui me räägime makromajanduslikust abist, siis äh, sellega tegeleb Rahvusvaheline Valuutafond. Te teate, et Rahvusvaheline Valuutafond äh, mõni kuu tagasi pakkus sõjaväelisele komiteele majandusabi ähm, põhjustel, ähm, mil, millest võib võib-olla aru saada, nad ütlesid ei, aga praegu nad soovivad alustada uuesti läbirääkimisi see küsimus puudutab väga suuri summasid, kolme ja poolt miljardit dollarit, nii et tegemist ei ole millegagi, mida Euroopa Liit saaks üksi anda. meie töö ja ma olen kindel, et volinik Füüle saab teile sellest rääkida palju rohkem kui mina, meie roll pigem seisneb makrofinantsrabi andmisel erinevates sektorites, erineva abi andmisel selleks, et valmistada äh, ette pinda erainvesteeringutele. mis puudutab Türgit, siis Türgi mõju on selles piirkonnas äh, väga äh, oluline, see on ka keerukas ja ambivalentne teema, on vaja teada, et paljude nende riikide juhid on avalikult öelnud, et neile meeldib koostöö Türgiga, aga eravestlustes on nad äh, pigem nüansseeritumatel ja keerukamatel seisukohtadel. minu jaoks on selge, et vaja on teha koostööd Türgiga. nagu te teate, proua Ashton äh, oli kutsunud äh, välisministri Davutoglu eile Välisasjade Nõukogusse selleks, et arutada piirkonna küsimusi ning Türgi minister aga soovis oma arutelu välisministritega ühe kuu võrra edasi lükata, see toimub järgmisel kuul. meil on kindlasti väga palju asju arutada temaga. ja võib-olla räägiks veel paarist asjast ja neist küsimustest, mida te meile esitasite. Kongo vali-, valimisvaatlusmissioon jah, see on tõsi, et äh, selle resulta-, äh, tulemused meil on, need olid kindlasti väga ausad, väga läbipaistvad ja avameelsed, me nägime, et äh, režiim ei ähm, teinud nendega midagi. meil on olnud väga hea rahvusvaheline koostöö ja me oleme edastanud selle sõnumi, mida meie soovime edastada Kongo Demokraatliku Vabariigi ametivõimudele ning valimis protsessi edasises käigus me üritame olla väga tähelepanelikud, see on keerukas, ma olen teiega nõus, ma ei ole rahul, aga selliste üksteisele järgnevate etappide kaudu töö käib, see kõik võtab aega, tegemist ei ole suurepäraste demokraatiatega, mis sarnaneks meie demokraatiatega ilma teatava arvu aastate möödumiseta ei toimu seal midagi, me ei tohi esimeste raskuste eest tagasi põrkuda. ning äh, härra Lambsdorff, te vist esitasite kaks küsimust. esmalt äh, Vahemere, Euro-Vahemere liidu kohta ma olen üsna nõus teie seisukohaga, aga ma tahaks öelda, et äh, me võime Vahemere Liidu puhul erinevaid asju päästa, et äh, see mõte, et tegemist on suure projektiga, mis läheb kaugemale ühest riigist, kes, mis puudutab erinevaid sektoreid nagu energeetika, transport, äh, me võime seal võib-olla üht-teist ära teha ja teiseks see mõte, et me loome seal era- ja avaliku sektori partnerlusi. ma arvan, et enne, kui me ütleme, et me peame selle töö lõpetama, ei tohi me unustada, et meil oli enne Barcelona protsess ja et äh, Vahemere liit äh, järgnes sellele ja et me ei tohi siin kõrvale jätta kõike seda head, mis oli Barcelona protsessis, et me peame jätkama tööd äh, selle kallal selleks, et sellest võimalikult suurt kasu saada. ning viimane küsimus, millega ma lõpetan ja ma jätan härra Füülele Äh, edasistele küsimustele vastamise ja vabandan selle eest, te esitasite väga öö, äh, otsese küsimuse, kuna me mõlemad oleme töötanud Washingtonis, et milline on äh, nägemus Euroopast selle piirkonna riikides. ma arvan, et nad on võimelised eristama seda, mida teeb Euroopa Liit ja mida teevad liikmesriigid. ma arvan, et see ongi meie praeguses töös huvitas, huvitav. Ehm, proua Ashton on säilitanud kontakti äh, Araabia liigaga, ehkki väga palju kritiseeriti äh, Liibüa äh, sekkumist liikmesriikidest ning see võimaldas meil äh, säilitada oma sidemed, võimaldas äh, meil säil-, meil säilitada seda usaldusväärsust, mis meil on, mis äh, on meile väga kasulik, kui me üritame lahendada Jeemeni, Süüria või Bahreini probleeme. et tegemist on sellise poliitilise kapitaliga, mis on meie jaoks eriliselt kasulik ning viimane asi, mida ma tahaksin rõhutada, ma tahaks rõhutada seda, äh, võttes arvesse seda, mida ütles president Kuusek, et äh, tema oma visiitidel nendesse riikidesse Äh, on avaldanud väga suurt mõju, me näeme seda alati oma töös ja see, mida ta nüüd praegu ütles äh, dialoogi vaimu kohta ja mm, katsete kohta mõista demokraatiat ja mõjutada demokraatiat, siis äh, paljud riigid, Tuneesia või Maroko, on väga huvitatud ähm, teie Ehm, riikide kogemustest, et mis toimus Portugalis ja Hispaanias, et praegu toimub ka mõttevahetus, millest on väga palju ka abi, nii et me peame üritama, et äh, me seda, peame üritama mitte kaotada julgust ja lootust, sest äh, vaja on aega ja siis loodetavasti läheb see protsessi õiges suunas ja sellel saavad olema suurepärased äh, tagajärjed. palun vabandust, et ma liiga palju aega äh, kulutasin. aitäh, härra Vimu, selle eest, et te siin olite ja ja et te meiega oma mõtteid jagasite, nüüd ma annan sõna härra Füülele. Thanks very much. Uh, suur tänu. Äh, mulle tundub, et vähemalt viisteist küsimust mõni rohkem, mõni vähem ah,, pigem vä rohkem on neid, millele tahaksin äh, vastata. Äh, mitmed teist äh, rõhutasid seda, kui oluline on tegelikult vastata, mis toimub lõunariikidest uue mm, poliitikaga. ma arvan, et meil on tegelikult see olemas. kas see on ideaalne, ei, seda ma ei öelnud, aga meil on olemas äh, partnerlus äh, demokraatia ja jõukuse jaoks, meil on uus naabruspoliitika raamistik, me oleme äh, arutanud neid teatisi ka siin, palju on tööd teinud ka Euroopa Parlament ära nii lõuna- kui idadimensiooni riikide jaoks, nii et meil on uus poliitika olemas. Äh, samuti on meil olemas uus raamistik, meil on Lissaboni leping, meil on välisteenistus, meil on äh, samal ajal komisjoni asepresident ja kõrge esindaja, meil on koordineerimismehhanism, mida meil kunagi varem olnud ei ole ning komisjon tagab selle, et me koordineerime oma tegevusi nii välisteenistuste kui erinevate sektoraalsete koostööüksustega äh, Äh, mis tegelevad konkreetselt näiteks mobiilsuse ja partnerlusküsimustega. see ei tähenda aga, et me saame garanteerida, et meil on uus mõtteviis, et meil on äh, uued inimressursid, seda ma kindlasti tagada ei saa. ja see on kindlasti väljakutse, mis seisab meie ees. aga ma väidaks, et me oleme kõik endast teinud selleks, et et nendele väljakutsetele vastata, mis tänane, tänased ajaloolised muudatused meie ette panevad. koordineerimine liikmesriikidega on väga oluline aspekt, tagamaks selle, seda, et me saame tõeliselt sidusat poliitikat ellu viia. Lissaboni leping eh, seab eh, tingimused, aga see raamistik ei saa sundida liikmesriike kõike koordineerima sadaprotsendiliselt äh, välisteenistusega. Äh, ja selles osas on palju ära teha. Äh, rakkerühm millele mitmed viitasid, on just see raamistik, mis minu arust võiks aidata kaasa koordineerimisele välisteenistuse ühelt poolt ja liikmesriikidele teiselt poolt ning äh, palju on vaja ära teha selleks, et rakkerühm saaks selles osas korralikult toimida. Maroko. palju on väljendatud muret äh, Maroko suhtes ja ma rääkisin äh, ametivõimudega, mida täpselt valitsus valimisvaatlusprotokoll näitab, mitmeid küsimusi esitati selle kohta, kas, kuidas täpselt see meie mm, ülesannet edasi juhatab äh, turu avamise osas Mm, kalanduslepingu osas äh, tundub, äh, et äh, Maroko osapool on rahul sellega, et me töötame uue mandaadi kallal ja ma rõhutasin ka, et see arvestab ka kõiki neid muresid, mida Euroopa Parlament on väljendanud. ja põllumajanduskokkulepe, me oleme arutanud seda ka üsna detailselt pärast mitmeid konsultatsioone erinevate parlamendiliikmetega äh, Strasbourgis ja tahaksin selle kohta öelda mõnda asja. esiteks, äh, ma saadan teile kirja, mis äh, kirjeldab tulemusi minu kõnelustest Maroko ametivõimudega sellepärast, et nendel kõnelustel ma tõepoolest ka väljendasin mitmeid mureküsimusi, mis ka tänase debati jooksul kerkisid. samuti püüan ma ümber lükata mõningad müüdid, näiteks, et marokolased ei järgi mängureegleid, mis puudutab vabakaubanduslepingut, mis täna juba kehtib. teiseks me oleme valmis ja töötame juba täna koos mitmetega teie osas, teie hulgast, kes äh, paneksid äh, paika äh, resolutsiooni eelnõu, mis puudutab põllumajanduskokkulepet. me tahame, et et selles, selle resolutsiooni tekstis oleksid ka teie mureküsimused, aga et see oleks ka nii pragmaatiline ja realistlik kui võimalik, sellepärast et äh, me oleme äärmiselt huvitatud äh, enne hääletamist äh, pühenduda väga selgelt nendele sätetele, mis resolutsioonis kirjas on. selleks, et me saaksime teha kõik, mis võimalik, et Maroko täidaks neid äh, ootusi, mis meil on. ja see töö läheb edasi ning ootan veebruari keskpaika täiskogu selles osas. ma ei puudutanud konkreetselt Lääne-Saharat äh, regionaalsest vaatenurgast, aga ma olen pannud tähele, et järk-järguline protsess Maroko ja Alžeeria suhetes on äh, toimunud, need suhted on paranenud ja äh, Maroko ametivõimudega ma juba rääkisin ning Alžeeria osapoolega samamoodi ning me tahame teha kõik selleks, et kahe osapoole suhted normaliseeruksid äh, ruttu, sest äh, nii on võimalik äh, avada uks regionaalseks koostööks, integratsiooniks äh, Äh, ja teiste Magrebi riikidega. ma arvan, et see oleks äh, nii nende riikide hüveks kui Euroopa Liidu hüveks. ning äh, esimesi samme oleme me juba astunud selleks, et panna kokku teatist Äh, Magrebi liidu ja Euroopa Liidu riikidega mõlemalt poolt. ma arvan, et see on väga oluline äh, panus äh, sellesse regiooni. Vahemere liit, tõepoolest ma kasutasin siin diplomaatilist keelt, vahel on vaja seda teha selleks, et keerukaid protsesse kirjeldada ja vahel on mul tunne, et äh, Eh, head eh, algatused, näiteks Barcelona protsess eh, toimuvad, aga edasi läks kõik allamäge. me oleme mõnes mõttes passiivselt pealt vaadanud Lähis-Ida rahuprotsessi toppamist, sest see on Vahemere Liidult nõudnud väga palju energiat me ei olnud samuti äh, kiired piisavalt äh, selleks, et luua sekretäriaat, mis on võimalik, võimeline tegema korralikku tööd ja näitab, et sellel on lisandväärtus. ning äh, Vahemere Liidul ei ole jälle peasekretäri. aga mm, kindlasti on sektoraalne koostöö, sest Vahemere Liidu puhul äh, ma ei näe tegelikult äh, seda struktuuri, mis äh, saaks äh, sektoraalset koostööd ellu viia kui me tahame eh, nõustada kõiki neid projekte, mis Vahemere Liidul on, siis on meil vaja välja tulla millegi uuega, muuga, mis eh, ka aitaks luua piisavat raamistikku sektoraalseks koostööks eh, nii Põhja kui Lõuna-Vahemere mm, kaldariikidega. pärast kuid diskussioone suletud uste ja koridoride taga oleme me väga mm, lähedal selleks, et lahendada need küsimused, kas tegemist on valitsustevaheline, val-, vahelise mm, organisatsiooniga, kas me peaksime ühenduse meetodi mm, rajandama oma tegevused äh, kas peaks olema eh, juhtpositsioonil eh, kummastki eh, lõuna ja põhja mm, kaldalt üks riik, kes peaks koordineerima ja nii edasi. ma arvan, et lõpuks me saame õiged vastused nendele küsimustele ja näeme rohkem välisteenistuse mõju, näeme rohkem ühenduse lähenemise mm, algeid ja see on kindlasti Vahemere Liidu hüvanguks. koostöö Türgiga Äh, paljudki on juba öeldud, aga probleem ei ole mitte selles, et meil ei oleks küsimusi, mida koordineerida, aga meie lähenemised on väga erinevad. meil on oma poliitika, meil on erinevad instrumendid, äh, meil on ka rahalised vahendid, äh, palju on läbipaistvust selles osas, mida me teeme ja see on meie filosoofia. aga meil on probleeme sellega, et samasugust teavet saada Türgi kolleegidelt, nende lähenemine kõikidele küsimustele on lihtsalt teistsugune ja samal ajal, kui hea ja tihe koostöö on olemas äh, näiteks kõrge esindaja tasemel, välisministrite tasemel, siis samas on vaja ka sellist koostööd, mis lubaks meil äh, programmide tasemel koostööd teha äh, just koha peal. ja selleks tarbeks on meil vaja endiselt äh, sobivaid tingimusi majandusreformid. Nende äh, majandus on olnud alati erinev meie osast, äh, mis puudutab lõunariikidega koostööd, kui te vaatate tegevuskavasid, äh, siis te näete, et seal on päris suur osa, mis tegeleb maksustamisega, VKE-dega, mm, avalike hangetega, siis põhiliste majanduskriteeriumite paika sättimiseks. hiljuti oleme me jõudnud selleni, et aitame selliseid riike nagu majan-, nagu mm, Egiptus majanduslikult äh, nende väljakutsetega toime tulema. ei, me oleme keskendunud palju sellistele riikidele nagu Tuneesia ja teised, aga ka Egiptust selleks, et need riigid saaksid äh, seista silmitsi majanduslike väljakutsetega, millel on väga su-, äh, tugevad äh, sotsiaalsed mõjurid. palju raha on sellesse investeeritud, eriti just selleks, et hoida noori nendes piirkondades, et nad jääksid sinna Äh, samal ajal on meil mandaat äh, DCFTA jaoks, see on partnerluse koostööleping ning see võimaldab ka meil konkreetsemalt majanduspoliitikaid konkreetsete riikidega, aga küsimus on, kas me oleme valmis vastama äh, miljarditele mm, puuduolevatele eurodele, mis on puudu e-, Egiptuse eelarvest, äh, seda ilmselt mitte, sellepärast äh, töötame me G kaheksa ja G kahekümnega tihedalt koos, lubadusi on juba tehtud toetuseks Äh, mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma äh, finantsinstitutsioonid töötavad koos selles osas. ning komisjonil ei ole tegelikult äh, täna varustust selleks, et tegeleda sellise suuremõõtmeliste kõikide probleemidega. et tegevused koha peal ja ja tege-, ja kattuvus on see, mis on äh, suur küsimus ja seetõttu oleme me äh, Strasbourgi äh, Euroopa Nõukoguga kirjutanud alla lepingu selleks, et tagada, et me ei dubleeri oma abi, vaid me toetame üksteist. siin komisjonis olen ma väga palju äh, pakkunud võimalust tulla kohale rahvuslikud, rahvuslikkude suunavate programmide kohta infot äh, jagama. Äh, me tagasi me eelmisel aastal äh, kattuvuse uue äh, naabruspoliitika ja äh, vastavate programmide vahel. palju on tööd tehtud ning väga palju on ka ressursse tegelikult suunatud selleks, et nende siirdes olevate riikide vajadusi katta Äh, parlamentide külastusvisiidid, äh, äh, ma arvan, et see tuleks kindlasti kaasata meie programmidesse, üliõpilaste viisad, see kindlasti on oluline mobiilsuspartnerluse osa, mida me partnerriikidele pakume, sest esimest korda on liikmesriigid nõus sellega, et tagasivõtulepinguid ja viisalihtsustuslepinguid peaks käsitlema samal ajal Mm, äh, aasta või rohkem tagasi see mitte nii ei olnud. Äh, meil ei olnud ka viisakoodi, mis äh, tegelikult võimaldaks rohkem paindlikkust erinevate inimgruppide mm, viisalihtsustuse osas, näiteks tudengid. paar asja veel, ütleb härra volinik. Alžeeria ma ei ole päris kindel, kas ma ütlesin, et ma olen uhke selle üle, et mind on kutsutud äh, valitsusi, äh, valimisi vaatlema, aga äh, kui te küsiksite minu käest, kuidas ma Alžeeria protsessi hindan, siis võrreldes esimese visiidiga ma tõepoolest tunnen uhkust selle üle, mis Alžeerias on saavutatud, sest igal riigil on oma tee vaja käia, palju on võetud vastu seadusi, aga väga tähtsaid, see on juba protsessi algus. Teil on õigus äh, loomulikult, et äh, asutav nõukogu mm, tegevused äh, ei ole alati olnud õiged, aga meid on valimisi kutsutud vaatlema ja meid ei oleks kutsutud, kui need valimised oleksid üks järjekordses reas äh, Äh, kus äh, püütakse kulisside taga midagi varjata. meid on kutsutud selleks, et tagada, et need valimised oleksid äh, õiglased ja vabad ja see ongi meie eesmärk. ja alati ma kasutan võimalust kasutada, kohtuda ka kodanikuühiskonna esindajatega Äh, ma olen kohtunud äh, selliste inimestega Alžeerias ja Marokos mitte ainult üht, üks kord ja kindlasti äh, teen ma seda ka edaspidi. ning selle komisjoni hüveks pa-, panen ma kokku nimekirja nii finantsabist kui abist üldisemalt mm, ning see võiks olla ka meie järgmise arutelu võib-olla üks olulisi nurgakivisid. riiklike ühtsuskavade elluviimine kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, suur tänu! suur tänu, härra Füle! suur tänu teile kõigile, kallid kolleegid, eriti suured tänud äh, siseriiklike parlamentide kolleegidele, sellega lõpetame, suur tänu, nägemist! how oh, you read it. Sevendal, Sevendal. Sevendal, yeah. Sevendal. That's beautiful pronounced. and <laughs> then Billy, like Billy Brandt. Yes, Is the, the exactly. grandchild born? Yeah, half an hour ago. Ein Mädchen oder ein... Mädchen, Mädchen. wieder Mädchen, hier wie drei Mädchen. Ah. Der Name Bruch stirbt aus. Ah, ah ja. <laughs> So, Kolleginnen und Kollegen. lugupeetud kolleegid, palun äh, võtke istet. meil on äh, järgmiseks päevakorrapunktiks äh, mm, ainult nelikümmend viis minutit aega, aga ma sooviks Taani välisministrit Willy Svendali tänada, et ta tuli siia, et teavitada meid eilsest välisministrite kohtumisest. ma arvan, et me peaksime Äh, käsitlema mõningat äh, punkte, nagu näiteks Iraani, me palume, et välisminister teeks lühikese sissejuhatuse ja ma kiiresti lepin kokku ka selles teiega, et kõneaeg küsimuste puhul on ainult üks minut, et võimalikult paljud meist sõna saaks, kas te olete nõus? ja nüüd, härra minister, nõukogu eesistuja, teil on sõna. Äh, And... suur tänu! ja ühtlasi ka õnnitlused uue töökoha puhul äh, väliskomisjoni esimehena. ma tahaksin äh, alustuseks äh, rõhutada üht. ma ei ole siin teie ees Taani esindajana, vaid esindan siin kõrget esindajat, et anda teile ülevaate välisasjade nõukogus toimunust, Koht ja kolleeg Vammen, kes on Euroopa asjade minister Taanist, selgitab siis täpsemalt Taani seisukohti. välisasjade nõukogu, see konkreetne kohtumine oli äärmiselt produktiivne, toimus see eile, päevakava oli tihe. räägiti väga olulistest asjadest ja langetati võtmetähtsusega otsuseid tegemist oli muuseas esimese korraga, kus ka Horvaatia oli nõukogu töös vaatlejana kaasatud ainult päev pärast edukat rahvahääletust Horvaatias Euroopa Liidu ühinemise osas. kõige pakilisem teema oli äh, selgelt Iraan ja seega oli ta ka esimene päevakorrapunkt. nõukogu võttis vastu lõppjäreldused ja lisaks äh, sellele lepiti kokku kokku äh, väga olulises uute sanktsioonide paketis, mis saadab väga selge ja tugeva signaali Iraani. Euroopa Liidu pakett äh, näiteks näeb ette Iraani nafta sissetarnimise keelu äh, ning äh, Iraani keskpanga ja äh, Teherani panga äh, tegevuse külmutamine, nafta sissesõidu, sissetoomise keeld kehtib ka praegustele lepingutele ning sisse on toodud ülevaatamisklausel, et Euroopa Liit saaks siis üle vaadata järgnevatel kuudel selle keelu mõjud, selleks et tagada energia ka varustatus liikmesriikide jaoks. me teame, et see lähenemine Euroopa Liidu poolt äh, mõjutab äh, väga oluliselt äh, asjade arengut ja ilmselt tulevad meiega kaasa meiega sarnad, sarnaselt mõtlevad riigid. kuid see sanktsioonide pakett ei ole iseenesest eesmärk iseenesest. meie eesmärgiks on jõuda siiski diplomaatilise lahenduseni. ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Liit on vägagi pühendunud äh, kahe äh, hoovalisele lähenemisele, me ootame praegu iraanlaste selget seisukohta meie ettepanekute osas. Iraanil on täna ees valik. kui nad äh, soovivad dialoogi, siis nad peavad olema äh, võimelised meile näitama, et nad on valmis konstruktiivseteks läbirääkimisteks ilma igasuguseid eeltingimusi seadmata, äh, näiteks äh, usalduse ülesehitamise äh, meetmetele. Birma ja Myanmari osas rääkisime järgmiselt sellest, et milliseid suurepäraseid arenguid on saavutatud, kõik tervitasid seda Euroopa Liit äh, peaks meie meelest äh, reageerima kiiresti ja positiivselt ja esimese sammuna viisakeeld äh, peatatakse presidendi ja valitsuse liikmete jaoks ning Euroopa Liit on valmis andma abi ka üleminekuperioodil ja Birma-Myanmari rahvale. volinik Piibalks kuulutas välja programmi saja viiekümne miljoni öö, osas aastani kaks tuhat kolmteist ning keskendusime ka sellele, mida peab firma Myanmar veel tegema selleks, et liituda kõik peale relvade algatusega. Catherine Ashton teatas, et Euroopa Liidu büroo avatakse seal nii pea kui võimalik ja pärast Aung San Suu Kyi'ga äh, läbirääkimisi, loodetavasti aprillis külastab ta Birma Myanmari pärast valimisi. nõukogu lõppjäreldused võeti vastu, milles tervitatakse tulemusi ja pannakse siis täpselt, pandi täpselt kirja Euroopa Liidu reaktsioon. järgnes arutelu Süürias toimuva kohta, me olime ühel meelel selles osas, et äh, olukord on halb ja läheb hullemaks. nagu te teate, Araabia liiga otsustas äh, pühapäeval laiendada ja pikendada vaatlusmissiooni tegevust. kõrge esindaja andis meile teada, et ta oli ühenduses Araabia liiga peasekretäriga ning äh, pakkus omalt poolt äh, tema jõupingutustele täit tuge. sealhulgas ka Liibüale Kairo grupi sarnase grupi loomine, kus siis Araabia Liiga, OSCE ja, ja teised osalesid. nõukogu lõppjärelduses tervitame Araabia Liiga resolutsiooni kahekümne kolmandast jaanuarist ja seda, et Araabia liiga on pöördunud ka Euroopa Liidu poole, et me avitaks poliitilise lahenduse leidmiseks. me kutsume üles vägivalla lõpetamisele, nõuame seda, et Araabia liiga vaatlejad saaksid takistamatult oma tööd teha selleks, et nad saaksid osaleda e, töös, millega üritatakse parandada inimeste olukorda ja et, et oleks võimalik rahumeelne üleminekuperiood. me tahame survet avaldada veelgi sellele režiimile ning võtsime vastu uusi sanktsioone. Äh, panime siis sanktsioonide nimekirja kakskümmend kaks äh, üksikisikut ja üle kahekümne ettevõtte. järgmisena arutelul Serbia kandidaat äh, riigi staatuse andmine, kuid äh, sellest räägitakse täpsemalt kahekümne kaheksandal veebruaril üldasjade nõukogus. seda arvestades äh, peeti välisministrite poolt maha väga hea arutelu tänase olukorra kohta ning ka selle kohta, millised on Serbia ja Kosovo vahelised suhted. detsembri äh, ülemkogu otsused langetati ajal, mil KFOR-i sõdurid eh, olid eh, saanud haavata piirkonnas toimunud eh, konfliktides, seda ei saa loomulikult eirata, kuid pärast seda on jah, edasiminekut näha kuid edasised, edasiminekud sõltuvad otse sellest, kas mõlemad osapooled on valmis kokkuleppele jõudma. meie leppisime kokku selles, et me tahaksime, et nii Kosovo, Kosovo kui ka Serbia läheneksid Euroopa Liidule eriti arvestades regionaalset koostöö aspekti. ja siis rääkisime Lähis-Ida äh, rahuprotsessist ja e- Egiptusest, vahetasime arvamusi Lähis-Ida äh, läbirääkimiste jätkamise võimalikkuse osas kvarteti juhtimise all kõrge esindaja tunnustas Jordaania kuninga jõupingutusi ning äh, aval-, toetas tema jõupingutusi. kõrge esindaja on täna ise kohapeal ja kohtub äh, peaminister Netanyahu ja Liibermanni välisministriga, Palestiina president Abbasi ja peaminister Fayyadiga nõukogu võttis vastu nõukogude, nõukogu järeldused Euroopa Liidu eh, kindlate seisukohtade osas eh, asunduste loomise kohta. ja lõpetuseks eh, võttis nõukogu vastu otsuse nimetada Euroopa Liidu uueks eriesindajaks Andreas Reinikeni mis puudutab Egiptust, esimest korda tuli eile kokku äh, uus alamkodu, koda, kõrge esindaja tegi avalduse eile selle kohta, avaldades lootust, et uus parlament äh, äh, hoogustab demokraatlikke reforme selleks, et vastata de-, Egiptuse rahva ootustele sotsiaalsete õiguste, majanduslike vabaduste ja põhivabaduste osas ja loodame siis, et kahekümne üheksandal jaanuaril käivituvad äh, valimised äh, riiginõukokku sujuvad hästi. me äh, peame väga oluliseks seda, et sõjavägi annaks võimu üle tsiviiljõududele ja selleks, et vastata egiptlaste ootustele, jääksid ametivõimud oma lubaduste juurde presidendivalimised pidada juuni lõpuks sellel aastal. ja pärast seda keskendusime ärevatele Äh, sündmustele Valgevenes ja sellele, mida peaks Euroopa Liit edasi tegema. selles osas on konsensus, et optimismiks pole põhjust ja sellepärast me siis otsustasime sanktsioonid sekka äh, sanktsioneeritavate otsa hõlmata ka inimõiguste rikkujad ja režiimiga otseselt seotud isikud kavatseme selles osas tööd jätkata, selleks et viisakeelu saaksid äh, enamad inimesed ja et see keel üldiselt siis laieneks. rääkisime ka sellest, et kuidas saada läbi äh, diplomaatia ühendus Valgevene rahvaga, kuidas vabakonda toet-, toetada, tuleb lüüa alused demokraatliku Valgevene väljaarenemiseks, aga selle teema juurde tuleme tagasi veel veebruaris ministrid tundsid muret Sudaani ja Lõuna-Sudaani vaheliste suhete osas viimastel kuudel. volinik Georgieva rääkis peamistest väljakutsetest selles valdkonnas, ministrid lubasid osapooltega kokku koostööd teha selleks, et äh, nende vahel äh, vaidlusi tekitavad küsimused äh, lahendada. eesmärgiks on, et kaks riiki saaksid rahumeelselt teineteise kõrval eksisteerida. eriti tekitab meile muret Sinise Niili ja Blue Gaudeni piirkonnas ähm, aset leidnud konfliktid, mis on tähendanud seda, et sisepõgenike arv on väga suur. me oleme kutsunud üles Sudaani valitsusele võimaldama humanitaarabi kõikidele nendele inimestele. tunneme muret ka seda, et Lõuna-Sudaanis on väga tõsised kokkupõrked äh, toimunud erinevate elanikkonnagruppide vahel. komisjon, meie välisteenistus ja liikmesriigid peaksid Lõuna-Sudaani osas välja arendama selge see äh, strateegia, millega nad on juba alustanud, kaheksasada miljonit eurot on selle jaoks ähm, ka eraldatud. ja siis rääkisime šokeerivatest sündmustest Nigeerias. meie järgnevatel aruteludel Nigeeriaga kavatseme võtta arutusele selle, mida veel saaks teha. ja siis olid laiemad küsimused usu ja, ja veendumusvabadus, me rõhutasime seda, et usuvähemuste tagakiusamine on vale, äh, see on äh, põhiõigus ja ma loodan, et see annab teile nüüd siis aimu sellest, äh, millised olid nõukogus eile arutelul olevad teemad ja kui põhjalikult me neid arutasime. suur tänu, ütleb härra Brock. sõna on soovinud üheksa kolleegi ja ma arvan, et sellega lõpetame muidu ei ole meil üldse mingisugust lootust äh, õigel ajal lõpetada, aga alustagem koordinaatoritest, kõigil on üks minut, ma vabandan, ja sõna saab kõigepealt härra Salafranca. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, tere tulemast meie komisjoni ja edu teile ka eesistujariigina. meid väga huvitab see, mida esmaspäeval nõukogus räägiti ja meil on väga hea meel, et te meile täna infot jagasite. terve rida problemaatilisi piirkondi on öö, praegu meile muret tekitamas. kõigepealt Iraani vastu suunatud sanktsioonid, need peavad olema tõhusad, aga mis saab siis, kui nad ei ole tõhusad, mis te siis teete, kui see nafta sisseveo embargo mitte mingisuguseid tulemusi ei too? nüüd on ametisse nimetatud Lähis-Ida eriesindaja. mis te arvate? kas äh, me suudame nüüd äh, tänu sellele kuidagi ühtlustada oma seisukohti Palestiina taotluse osas ÜRO liikme staatuse saamiseks? ja kas me mitte ei võiks proovida, äh, pöörduda Julgeolekunõukogu poole, et nemad võtaksid selle oma vastutusse ja et nad ikkagi tõsisemalt kaaluksid seda avaldust, taotlust? ja Julgeolekunõukogu peab väga selgelt otsustama ka midagi ära ka Süüria osas mikrofon, palun. härra Vigenin. suur tänu, äh, suur tänu, härra minister, et meiega täna liitusite, mul on kaks lühikest küsimust, kõigepealt esimene Serbia. kuidas te praegu kirjeldaksite äh, õhustikku Serbia-alaste läbirääkimiste osas, kas äh, on loota, et märtsikuine otsus võiks muuta selle riigi staat-, saatust? ja kas teil on jäänud mulje, et äh, asjad nõukogus on paremuse suunas liikumas võrreldes detsembri ülemkoguga? nüüd Valgevene, äh, see, mis puudutab neid äh, lisasanktsioone. mis te arvate aruteludest liikmesriikide esindajate vahel Valgevene kohta, kas me ainult tunnistasime tõsiasja, et meie poliitika on praegu olnud täiesti tulutu ja et kas vähemalt toodi lauale mingisuguseid uusi mõtteid selle kohta, kuidas kaasata Valgevene ühiskond ja kuidas üldse oleks võimalik oota ja loota sealt mingisugust tulemust. sest et praegu me ei näe absoluutselt mitte mingisuguseid muutusi, ainult olukorra halvenemist. proua Lunatšek. suur tänu, härra minister, oi, ma olen suhteliselt ehmunud, ma arvasin, et liberaalid said enne mind sõna, nii et suur tänu teile, härra esimees <laughs> Well, thanks for giving me the... aga igal juhul suur tänu! lubage ka mul äh, härra Sõmdali tervitada äh, meie äh, fraktsiooni nimel siin väliskomisjonis ja mm, mul on eriti hea meel, et meie enda mees on siin meiega. see, mis te ütlesite Balkani kohta ja Kosovo ja Serbi vaheliste suhete kohta, te ütlesite, et mõlemad pooled peavad üles näitama soovi olukorda lahendada. mulle need sõnad meeldisid. tul on ilmselt me-, teada see, et minu Kosovo raport läks täna äh, siin komisjonis väga suure enamusega läbi, kus kutsutakse üles liikmesriike tunnustada Kosovot ja palutakse Serbiat, et nad astuksid suurimaid samme edasi ühinemisläbirääkimiste osas ja sama küsimus, mis puudut-, mille esitas härra Vigenin, rääkige natukene sellest õhustikust nõukogus, et millised on äh, liikmesriikide seisukohad, ma tean, et äh, Kosovo ja Serbia vahelisi dia-, vahelist dialoogi üritatakse äh, suruda tulemusteni, aga kuidas on tegelikult asi? ja nüüd siis laienemine Taani on olnud väga laienemismeelne eesistuja, kas on siis plaanis ka näiteks Türgiga avada mõned uued peatükid, aitäh? proua Šake, palun. härra esimees räägib ilma mikrofonita. järgmine kõneleja, suur tänu, härra Meerpleide. ma tahaksin kõigepealt öelda, et ma olen vastu sellele otsusele, mis langetati Iraani osas, et kehtestati lisasanktsioonid, see on täiesti vastutustunnetu ja ei aita kindlasti olukorrale kaasa, see ei aita Iraani tuumaprojektile piiri panna ja, ja see puudutab ka teisi riike, kes on potentsiaalsed äh, tuumaohud, kellel on täna juba suutlikkus äh, tuumarelve ehitada. mina arvan, et meie lähenemine peaks olema hoopis teistsugune. me peaksime julgustama rahvusvahelise lepingu sõlmimist, äh, millega võetaks käigust ja tööst maha terve maailma tuumaarsenal terve rida riike äh, on praegu valmis terve inimkonna maakeralt pühkima ja tegema seda mitu korda, kui vaja, ja minu meelest peaksid kõik riigid oma tuumarelvast leebuma, loobuma, mina olen igasuguste tuumarelvade vastu. ning äh, kõhklusi on mul ka üldse tuumaenergia kasulikkuse ja kasutamise osas, aga ennekõike arvan ma, et me peaksime ikkagi töötama selles suunas, et igasugused potentsiaalsed tuumapead kaoksid, eriti just nimelt Lähis-Ida piirkonnas, sellepärast et kui seal midagi läheks äh, halvasti, siis see ilmselt dominoefektina äh, omaks tagajärgi üle terve maailma. nii et ma arvan, et äh, see otsus, mis on langetatud Iraani osas, on vale ja mina sellega nõustuda ei saa. ja veel millist äh, äh, lootust on Palestiina tunnustamise osas? mikrofon palun härra Brokile. nüüd proua Šak. suur tänu, härra minister. eile oli kuulda märkisväärseid uudiseid äh, seoses Iraani sanktsioonidega. Iraani üllatas see, et Euroopa Liit nii ühtselt seisukoha võttis minu meelest äh, peaks sellist asja sagedamini nägema ja me peaksime mõistma, et sellel kõigel on tohutu mõju. mul on hea meel, et te rõhutasite seda kahehoovalist lähenemist, aga ma tahaksin teada, et mida te realistlikult äh, peate nendeks präänikuteks, äh, millega saaks meelitada Iraani välja sellest äh, nurka surutud seisu olukorrast. jah, see kahesuunaline lähenemine on väga oluline kontseptsioon, aga mida see tegelikult tähendab, sest et olukord minu meelest on ohtlik siis, kui praegu on olukord nii ohtlik, et me peame nii vastutustundlikult käituma kui võimalik. ja eriti tuleb äh, tegutseda sõltumatult äh, Ühendriikidest, eriti Iraani puhul. ja ärgem unustage ka seda, et Iraanis jätkuvalt rikutakse inimõigusi meid äh, siin köidab peaasjalikult äh, geopoliitilised aspektid tuumaküsimuses, aga unustame justkui selle, et äh, Iraani rahvas kannatab, me kuuleme iga päev inimeste vahistamisest ja nii edasi. ja tahan rõhutada seda, mida ütles kolleeg Salafranca Süüria kohta, me ei saa jääda siin kõrvalvaat-, pealtvaatajateks ja kõrvalseisjateks, me peaksime võib-olla äh, plaanima võib-olla tavapäratumate vahendite kasutamist, äh, kaasata äh, näiteks erinevad kogukonnad selleks, et lahendusi leida. suur tänu! mulle, härra esimees, väga meeldib see, mida räägite Lähis-Idast, aga mida see, mida te sellest kvarteti idiootsusest üldse räägite, sellest ma aru ei saa. nüüd äh, minu järgmised küsimused, kas uus Lähis-Ida äh, eriesindaja ei tekita veelgi suuremaid äh, segadusi, kuivõrd proua Ashton pole isegi saanud oma tööga hakkama ja teiseks natukene rohkem tahaksime teada selle kohta, et milline on olnud äh, Lähis-Ida probleemidele reaktsioon seoses Egiptuse võimu, võimuvahetusega Egiptuses ja mida võiks Süüria problemaatika kaasa aidata? suur tänu, äh, maailmas toimub põnevaid asju ja, ja äh, igal pool, mulle tundub, ütleb härra minister Palestiina ja Palestiina ÜRO liikmelisusus. seni, kuni kvartett oma tööd jätkab ja läbirääkimised käivad Jordaania osas, ei kavatse me hakata sinna vahele tükkima. Te esitasite küsimuse, kas välisministrid olid optimistlikud ja kas arvatakse, et need arutelud viivad tulemuseni, ma vastaksin siin, et ilmselt on see vastus ei nüüd veel ehm, kaks võimalikku lahendust. Palestiina või vähemalt keegi tahab, et äh, see otsus äh, võetaks vastu Julgeolekunõukogus, me ilmselt kõik saame aru, äh, mis siis juhtuks, kui nii läheks. nimelt, et mitte midagi ei juhtuks. teine asi on, teine lahendus on siis see, et üldassamblee võtab selle vastu sellisel juhul räägiksime me Palestiina omavalitsuse staatuse eh, tõstmisega, ma ei tea, kas nad selle lahenduse poolt valivad, kui jah, siis enamus Euroopa Liidu liikmesriike selle staatuse eh, tõstmist toetaksid Palestiina omavalitsuse jaoks. nüüd Serbia ja Serbia osas langetatud otsus mina arvan, et kõik äh, olid seisukohal, et kui me, et äh, võrreldes sellega, kui me, selle perioodiga, kui me rääkisime sellest viimati detsembris, on asjad liikunud õiges suunas, kuid palju on veel teha. Äh, sealhulgas ka Kosovo osas tuleb tagada see, et Kosovol on juurdepääs regionaalsetele foorumitele, kohtumistele aga samas üritame me tagada siis äh, paremate suhete jalule seadmise Kosovo ja Serbia vahel. meie ju kõik teame, milles need probleemid seisnevad, teame ka seda, kui raske on neid probleeme lahendada aga me oleme kasutanud ära järjekordset võimalust, äh, et rõhutada, et nad peavad astuma julgeid samme, tagamaks äh, nendele ka Euroopa Liidu perspektiiv. meil sellega probleeme ei ole ja minu isiklik märkus siinkohal oleks see, et ma tõesti loodan, et märtsis, veebruaris-märtsis saame me siis öelda, et me oleme valmis Serbia lähenemisele Euroopa Liiduga. nii et õhustik, ma ütleksin, on, on päris hea äh, kõikide liikmesriikide vahel selles osas, mis, mis edasi saab. aga muidugi lahendamata on veel see, et äh, et kui palju tingimusi nad suudavad täita siis Serbia, enne kui otsus langetatakse. aga muidugi asi ei puuduta ainult Serbiat, vaid mõlemad osapooled peavad oma panuse andma. Iraan. Need, kes kritiseerisid äh, sanktsioone ja ütlesid, et me ei oleks pidanud sanktsioonide teele minema. mõned märkused siin minu poolt. teoreetiliselt äh, võib minu meelest vastata ainult kolmeti Iraani probleemile. kõigepealt äh, mitte midagi teha sellisel juhul kaasneb see risk, et kui uskuda tuumaenergia komisjoni seisukohti, et et Iraanist saab pooleteise aasta jooksul ilmselt tuumariik, siis tähendab see seda, et tuumarelvad levivad sealt edasi Lähis-Itta, sest et siis tekib kohe esile uued, tekivad kohe uued riigid, kes tahavad olla samuti tuumariigid, meie jaoks otsese oht. teine variant oleks siis kasutada eh, sõjaväelist keelekasutust, minu meelest see aga ei ole hea viis, kuidas seda lahendada. ja seega jääb üle ainult kolmas võimalus ainuõigena, ehk teisisõnu rakendada sanktsioone ja paralleelselt pidada siis poliitilisi arutelusid ja sellega nõustusid eh, ka siis Euroopa Liidu välisministrid. ja viimane punkt Egiptus ja Süüria Äh, ja, ja, ja see, kuidas äh, seal toimuv mõjutab nüüd Lähis-Ida Egiptuse puhul. tundub, et valitsus saab vist paika selline, kus moslemi vennaskond mängib väga olulist rolli, äh, see on siis otsene ähm, valimiste tulemus, minu meelest oleks äh, Äh, vale, kui me hindaksime mus-, moslemi vennaskonda lihtsalt äh, selle alusel, et tegemist on moslemi vennaskonnaga, me peaksime neid hindama nende tegude, mitte nende nime järgi. ja minu meelest Egiptus ilmselt küll peab kinni nendest kokkulepetest, mis juba on sõlmitud nende ja Lähis-Ida piirkonna vahel ja ma ei arva, et siin mingisuguseid suuri muutusi tuleks Egiptuse välispoliitikas, ma ei või selles muidugi kindel olla. aga meie jaoks on oluline see, et meie kohalolek on ilmselge selleks, et toetada neid arenguid, mida need julged noored inimesed äh, algatasid. ma käisin äh, ise vähem kui aasta tagasi Tahriri väljakul ja kohtusin seal ühe umbes kolmekümne aastase noorukiga, kes ütles, et mina olin siin äh, platsil seda asja käivitamas, minu ema tundis minu üle uhkust, aga minu isa oli teisel pool kindralina ja minu meelest äh, see näitab äh, väga selgelt seda, milline olukord aasta tagasi Tahriri väljakul valitses, milliseid ootuseid ja lootusi me seal nägime ja me peame neile näitama seda, et, et see siire demokraatiale toimub loomulikult äh, oodata on ka tagasilööke, ilmselt äh, toimub ka asju, mida me ei oleks tahtnud äh, näha, aga ainus abi ja tagatised, mis meie saame anda, on oma kohalolekut kindlustades Egiptuses ja nendega kaasa võideldes. Süüria siin on minu meelest meie kõige olulisem panus ilmselt see, kui me üritame nii palju kui võimalik vältida vägivalla puhkemist, me peame aitama opositsioonijõude, et nendel oleks võimalus kokku tulla, me peame hukka mõistma selle, ma ütleksin, äärmusliku vägivalla, mida praegu kasutatakse, üle viie tuhande inimese on hukkunud, väga palju on jäänud kaduma väga paljud inimesed on vangi mõistetud, olud on karmid ja minu meelest me peaksime väga selgelt hukka mõistma selle, mis praegu Süürias toimub, suur tänu teile! suur tänu, härra Sööndal! annaksin järgmisena sõna proua Kronbergile. suur tänu, esimees, ja suur tänu selle kokkuvõtte eest. ma tahaksin äh, rääkida sanktsioonide ja läbirääkimiste kahesest tees. ma arvan, et äh, need kaks asja peavad olema tasakaalus ja väga tugevad uued sanktsioonid äh, tegelikult ei tee mingisuguseid uusi ettepanekuid läbirääkimiste tarvis. Catherine Ashton ootab vastust oktoobris saadetud kirjale, kus ta palub iraanlastel rääkida läbi ilma eeltingimusi seadmata ning äh, tema ise paneb tegelikult paika väga palju eeltingimusi, mis juba suunavad läbirääkimiste lõpptulemust. see tähendab, et Iraan peab järgima ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. nii et kus on siis tegelikult siin äh, see läbirääkimisruum ja kuidas äh, nõukogu ootab, et Iraani valitsus vastab äh, sellele kirjale. kui neid nurka surutakse, siis nad peaksid olema seal ilma eeltingimusi seadmata ning kui me juba ütleme lõpptulemuse ära, siis pole mõtet läbirääkimistele minna, aitäh. Thank you, Mr President and thank you, minister uh, Sun-. Äh, suur aitäh, äh, härra esimees ja suur aitäh äh, Äh, arutamast äh, erinevate riikide üle ning nende inimõiguste küsimuste üle. ma tahaksin äh, viidata inimõiguste ülevaatele, mida parunes Ashton esitles liikmesriikidele, aga ka meile siin parlamendis, selleks, et me saaksime parendada erinevaid instrumente, mis meie käsutuses on. liikmesriigid töötavad selle kallal, ka parlamendis töötame me välja vastavat raportit, aga ma tahaksin eesistuja poolt kuulda, kas te arvate, et on võimalik, et Taani eesistumise aja lõpuks on meil tugev inimõiguste ülevaatamise kord, selline tegevuskava, mida me saame hõlpsalt jälgida ning me jõuame ka inimõiguse deklaratsiooni või, või konsensuseni kõikide osapoolte vahel, mis ütleb, et see on meie jaoks väga oluline temaatika. aitäh! Äh, härra De Rossa, palun uh,! And, uh, uh, suur tänu ja suur aitäh, äh, härra minister, et te olete siin äh, täna meiega uh, kuna ma juhatan Euroopa Parlamendi delegatsiooni äh, äh, Palestiina äh, nõukoguga suhetesse, siis ma tahaksin viidata Lähis-Ida olukorrale. Te ütlesite, et läbirääkimised ja arutelud äh, Äh, oled, et te olete nendes aruteludes osalenud, aga kui optimistlikud nad olid, kas te näete, et tegelikult tehakse edu, edusamme äh, palestiinlaste ja iisraellaste äh, poolt selleks, et äh, tänasest olukorrast välja tulla? Äh, mind vabustab see, et äh, me oleme jõudnud kokkuleppele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel selleks, et rakendada sanktsioone ning kuidas viia läbi ka läbirääkimise nii-öelda kahe tee võimalus Iraani suunal, aga midagi ei ole tehtud selle jaoks, et samasugust survet avaldada Lähis-Ida mm, rahuprotsessis. jah, inimõiguste rikkumised toimuvad, näiteks Iisraeli poolt laste kinnipidamine, sadu noori inimesi hoitakse vangistuses, neid kasutatakse ära füüsiliselt, hoitakse neid üksikvangistuses ja, ja nende vanematel ei lubata neile ligi pääseda ja nii edasi, nii edasi. nii et meil kindlasti on vaja tasakaalustada Euroopa Liidu äh, lähenemist ja lõpetuseks äh, ma tahaksin, et teie võtaksite selle äh, olukorra lahendamise enda peale, aitäh. proua Gomes, ettevaatust, Liibüa teemalise raporti autor on tema. ei, ma ei hakka küsima Liibüa kohta, ütleb proua Gomes, ma kirjut-, küsin hoopis Iraani kohta, sest ma toetan sanktsioone ja ma toetan seda, et tugevam lähenemine peab olema inimõiguste eest võitlejate suhtes ja inimõiguste suhtes, aga küsimus sanktsioonide kohta. Te olete saatnud sellega väga selge sõnumi, väga selge hoiatuse Euroopa Liidu pankadele ja ettevõtetele, kes minevikus tegelikult on suutnud nende sanktsioonide vastu olla ja ma tahaksin küsida, kas te olete arutanud, arutanud ka äh, proua Timošenko vabastamise mm, küsimust või et teda süüdistatakse siis mõnes tõelises kuriteos. ja Etioopia äh, tundub oleva äh, Aafrika sarve jaoks väga oluline riik, kaks Rootsi äh, Äh, ajakirjanikku on seal äh, arreteeritud, äh, viis eurooplast on tapetud hiljuti just, samuti mm, on ÜRO resolutsioone rikutud, kas te panete, pigistate silma kinni selles kohas? ja viimane küsimus, härra Schulz, palun aitäh, härra minister, te selle teabe eest, mis te olete meile esitanud. küsimus Valgevene kohta, te ütlesite, et äh, veebruaris on see teema jälle päevakorras ja et äh, sanktsioonide kriteeriume on laiendatud me teame, et senised sissesõidukeerud ja kontode blokeerimised on suhteliselt vähe mõju avaldanud ja neid on osaliselt ka õõnestatud ja nende sanktsioonide laiendamine ilmselt erilist mõju ei avalda, kuna Lukašenka režiim on karmistanud repressioone. mil määral peate te seda võimalust äh, teostatavaks, et me võiks kasutada suunatud äh, äh, majanduslikke sanktsioone Valgevene vastu, ma ei arva neist väga hästi, aga kui me tunneme Valgevene majandusstruktuuri, kus enamus suurettevõtteid on riigi omanduses ehk on Lukašenka kliki omanduses ja äh, kasum läheb otseselt Lukašenka režiimi äh, heaks, et äh, siin oleks võib-olla nendest sanktsioonidest kasu, ma tean, et äh, välisministri asjade nõukogus ainult kaks-kolm riiki on selle vastu, kas on võimalus seda, sellest üle saada või kuidagi kompenseerida, eriti mis puudutab Lätit? aitäh, härra ministril on sõna, palun. Ehm, aitäh veel kord. ma arvan, et ma hakkan pihta päris algusest äh, ja puudutan Iraani teemat kõigepealt. küsimus oli nimelt, kuidas on võimalik öelda, et Iraani suunalised sanktsioonid töötavad tõepoolest, millised põhjused võiksid selleks olla? ma arvan, et kaks või kolm põhjust äh, siinkohal esiteks siis Iraani režiim ilmselt ei ole valmis seda hinda maksma. ma arvan, et nende omakeskis neil arutelu tihe käib. teine põhjus on see, et sääraseid sanktsioone ei saa me rakendada ja tabada neid inimesi, kes on režiimi pooldajad vaid äh, kurb äh, külg nende sanktsioonide juures on see, et äh, sellega tabame me ka tavalisi inimesi ja võimatu on selliseid sanktsioone ellu viia, mida, mida kogu rahvas ei tunne omal nahal, nii et me loodame, et me teame, et täna Iraani majandus juba kahaneb oluliselt ja kui me need sanktsioonid rakendame, siis need on niivõrd olulise ulatusega, et me usume, et see sunnib Iraani järele mõtlema veel kord oma käitumist. kui te vaatate neid sanktsioone ja, ja küsite, et kas üldse sanktsioonid kunagi toimivad, jah, mõnikord tõepoolest. eile me mm, eemaldasime äh, mõningad sanktsioonid äh, Birma, Myanmari äh, suunas, sellepärast et need toimisid alati võiks küsida, mis tõi Birma sellesse olukorda, kus nad täna on, jah, aga ma olen kindel, et sanktsioonid mängisid seal rolli. ma arvan, et sanktsioonid olid olulised ka aparteidi ajal äh, Lõuna-Aafrika režiimi oluliseks mõjutajaks, aga oluline sanktsioonide rakendamise juures on see, et selle taga on äh, jõud, et on paljude riikide võime ja tahe koos tegutseda. Äh, see on tahe tagada, et see nafta, mis jõudis Iraanist Euroopa riikidesse, ei lähe kusagile mujale sest äh, kui see leiab teisi kanaleid, siis sellest ei ole, siis sanktsioonidest ei ole midagi kasu. samuti on riigi siseopositsioon see, kellega saaks rääkida sanktsioonide rakendamise ajal. mis puudutab inimõigusi, siis mõned märkused minu poolt. Ähm, panime kokku ühtse Taani-Saksamaa mm, dokumendi inimõiguste kohta arutasime selle dokumendi üle detsembris välisministritega ja kui me märtsis kümnikis uuesti kohtume, siis äh, meil on äh, seal kaks olulist päevakorrapunkti, üks nendest on inimõigused ning enne äh, seda kohtumist me valmistame ette dokumendi inimõiguste kohta äh,. Taani valitsuse jaoks on inimõiguste küsimus väga oluline me määrasime just ametisse inimõiguste saadiku selleks, et äh, kõik inimõiguse küsimuse tahud äh, võetakse arvesse. ja äh, Terosa küsimus ja Lähis-Ida kas me võiksime olla optimistlikud selle protsessi suhtes, ma arvan, et siin osas on väga raske optimistlik olla, lahendus on vaja muidugi leida, aga mul on sellest kõigest väga kahju, sellepärast et ma arvan, et need inimesed, kes elavad regioonis, on tegelikult tänaste arengute kõige suuremad kaotajad. muidugi palestiinlased on siin kaotajaks, kui me arvestame seda olukorda, mis nii Gazas kui Lääne äh, Äh, läänekaldal on. ja ma isiklikult arvan, et äh, vaja on aidata ülalt selleks, et äh, asju liigutada. erinevaid asju saab teha, näiteks saab Euroopa Liit tegeleda humanitaarolukorraga nii lääne kaldal kui Gazas aga oluline on ka mõelda, kuidas tagada, et Palestiina juhtkond ei saaks nõrgestatud äh, nendest poliitilistest protsessidest, mis täna toimuvad. sest äh, on paremaid alternatiive. aga see oli minu isiklik äh, seisukoht. proua Gomes küsis Timošenko kohta ja tema vangistamise kohta me arutasime äh, seda ministritega ka omavahel, sest te teate, et me valmistame ette assotsiatsioonilepingut. oluline on, et me selle protsessiga äh, jõuaksime tehniliselt lõpule, et äh, see jõuaks allkirjastamiseni, aga me peame ütlema, et kui te segate omavahel äh, Äh, illegaalse kohtumõistmise ja vangistamise ning poliitika, siis me tahame paremat suhet Ukrainaga, aga meile valmistab muret äh, need tendentsid, mis Ukrainas toimuvad ja veelgi rohkem äh, valmistab meile muret Valgevene areng. et kindlasti ei ole lihtne vastata, kuidas nende küsimustega tegeleda Äh, protsessid liiguvad äh, täiesti vales suunas. aga teisest küljest ei taha me survestada ei Valgevenet ega Ukrainat olukorda, kus nad on äh, venelaste kätes ja see ongi dilemma, millega me peame tegelema. püüame lahendada seda olukorda kõige paremal võimalikul viisil, aitäh! Think... suur tänu! see oli minu meelest väga hea kokkuvõte arvestades äh, seda, et aega oli vähe ja loodetavasti järgmise poole aasta jooksul näeme teid veel kord. aga edu teile praeguseks ja, ja edu Taani eesistumisperioodiks, loodetavasti see panustab parema maailma loomiseks, aitäh! Mach gut, ne? Alles gut. yeah. <laughs> That was really precise. Helpful. Yeah. Thank you very much. Such a short time. Yes. Thank you. Kolleegid, kolleegid, äh, begrüßen Sie mit lugupeetud kolleegid, äh, tervitagem äh, Nikolai Vammenit, Teeni Euroop-, Taani Euroopa asjade ministrit ja nõ-, üldasjade nõukogu eesistujat. ta räägib te-, Taani eesistumisaja prioriteetidest ja sellega seoses kindlasti ka laienemispoliitikast ja välispoliitilistest äh, finantsinstrumentidest, millest ta samuti vastutab ja me ootame huviga teie äh, sõnavõttu. suur aitäh, härra esimees ja kõigepealt äh, palju õnne teie valimise puhul, austatud komisjoni liikmed mul on väga hea meel anda teha teile see ülevaade ja ma tahaksin alustada mõningate sissejuhatavate märkustega, mis puudutavad Taani eesistumise prioriteete. Edasi räägin ma laienemis- ja naabruspoliitikast ja kui soovite, siis ma puudutan ka inimõiguste küsimust. ja pärast seda olen, võtan hea meelega, kuulan teie küsimusi. sissejuhatuseks ma tahaksin kiiresti öelda neli Taani eesistumise prioriteeti kõigepealt äh, vastutustundlik Euroopa, teiseks dünaamiline Euroopa, kolmandaks roheline Euroopa ja lõpuks ohutu Euroopa. Äh, mis puudutab esimest prioriteeti, vastutustundlik Euroopa, siis on selge, et meil on vaja taastada äh, stabiilsus Euroopa majandustes. meil on vaja tõhusalt vastata ja ka veenvalt vastata äh, sellele ohule, mida jätkusuutlik võlatase teatud Euroopa majandustes on, on endaga kaasa toonud. see nõuab äh, poliitilist tahet rakendada ja vastata uutele reeglitele, mis puudutavad majandusjuhtimist ja need on osaks Euroopa poolaastast. Need on reeglid, äh, mida rakendatakse esimest korda just Taani eesistumise ajal mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on ka äh, meie prioriteetide hulgas. arvestades tänast majanduslikku konteksti, on oluline, et äh, uus eelarve kanaldab äh, rohkem vahendeid kasvu suunavale vallale, nagu, nagu roheline tehnoloogia ja haridus, finantsvastutus ja töökohtade loomine peavad käima käsikäes teine prioriteet Taani eesistumise ajaks on suunata Euroopa tagasi majanduskasvu teele, see tähendab, et peame tugevdama eh, ühisturu arengut, kaks tuhat kaksteist eh, tähistame me ühisturu kahekümnendat eh, aastat ning see on olnud tegelikult Euroopa Liidu ajaloo kõige olulisem saavutus. endiselt on ühisturul väga suur kasutamata potentsiaal ja Euroopa mm, Taani eesistumine näeb, et see on meie ülesanne seda potentsiaalset, potentsiaali ära kasutada. kolmas prioriteet, roheline Euroopa. me tahame, et Euroopa võtaks palju ambitsioonikama lähenemise rohelisele kasvule. kui me tänast kriisi lahendame, siis Euroopa majandused peavad olema jätkusuutlikud ka pikas perspektiivis. viimastel aastatel on Euroopa Liit globaalselt toetanud rohelist päevakorda Äh, kõikehõlmava energia ja kliimapoliitika suunas liikumist. täna peame me äh, äh, keskenduma sellele, et Euroopa siire rohelisele jätkusuutlikule majandusele jätkub ning majanduskasv tuleb lahti siduda loodusvarade ning fossiilkütuste kasutamise suurenemisest. see tähendab tõhusat tööd ja ka julgeid algatusi ja innovatsioone. seda visiooni peaksime me ellu kutsuma hakkama kohe meie neljas prioriteet on ohutum Euroopa. Taani eesistumine äh, on siin juht äh, rollis äh, justiits- ja siseasjades mm, oluliste initsiatiividele. esimesed Araabia kevade kuud on näidanud, et Põhja-Aafrika inimesed tulevad Euroopasse, et varjupaika ja kaitset otsida ning see näitab meile kätte, et Euroopa Liidu ühtset asüülisüsteemi on vaja. Taani eesistuja äh, survestab äh, tugevalt selleks, et äh, hästi toimiv äh, Euroopa süülisüsteem paika saaks ja tugevam Schengeni koostöö samuti. meie arust on vaja Euroopa Liidu häält kasvatada globaalsel areenil. Lissaboni leping on andnud meile uusi võimalusi, Catherine Ashton ja tema Euroopa välisteenistus samuti. meie eesistumise ajal teeme me kõik selleks, et toetada parunes Ashtonit ja välisteenistust ning võtta tema ülesanded ka üle, kui ta nii tahab tegelikult tahaksime me, et meid nähtaks kui eesistumise eeskuju mm, koostöös Euroopa välisteenistusega. selles kontekstis on meil ka äh, ambitsioonikas eh, roll Euroopa naabruspiirkondades ning see eh, viibki meid edasi Euroopa Liidu eh, laienemise ja Euroopa naabruspoliitikast rääkimiseni meie laienemispoliitika on üks kõige edukamaid välispoliitikaid. see on üks poliitika, mis on kõige rohkem muutusi toonud kaasa meie vahetus naabruskonnas, mis laieneb. see on poliitika, mis tugevalt on seotud tingimuslikkusega ning tulemused näitavad, et äh, meie julgeolek ja jõukus on kasvanud äh, kogu Euroopas. mul on hea meel, et äh, isegi kriisi ajal on endiselt Euroopa Liit ligitõmbav. viimased näited toodi meieni sellel nädalavahetusel Horvaatiast, kus suur osa mm, inimestest, kuuskümmend seitse protsenti, kiitsid heaks Horvaatia liikmelisuse Euroopa Liiduga. mul on väga hea meel selle tulemuse üle samuti laienemise osas on oluline, et meil oleks äh, väga tihe mm, dialoog parlamendiga. üks oluline panus parlamendil äh, oleks äh, raportöörid, dokumendid, raportid liikmes, kandidaatriikidega ning need avaldatakse ka järgmiste kuude jooksul Äh, nende raportite heakskiitmine täiskogul on oluline poliitiline panus äh, Euroopa Liidu strateegilisele diskussioonile laienemise osas. ma usun, et parlamendi dialoog äh, ka vastavate riikidega mm, peaks olema oluline panus selleks, et Euroopa Liidust paremini aru saadaks ning ka nendest väärtustest, mida me kaitseme. eesistujana näeme me meie äh, ülesandena mm, seda, et äh, präänikul baseeriv lähenemine äh, jätkuks üldasjade nõukogus ning äh, ülemkogu järeldustes detsembrist seadsime me raamistiku, kuidas nende küsimustega Taani eesistumise ajal tegeleda. ja nüüd räägin erinevatest regioonidest ja riikidest lähemalt Euroopa mm, perspektiiv on Lääne-Balkani riikidele väga oluline. see on ainukene raamistik, kus me saame tagada rahumeelse ja konstruktiivse kaaseksisteerimise selles piirkonnas. me teeme kõik selleks, et selle protsessiga edasi minna ning, ning täita seda ülesannet äh, eesistumise ajal. meil on äh, valitsus- ja riigijuhtidel mandaat äh, selleks, et seada üles Serbia kandidaatstaatus, ta on täitnud, riik on täitnud poliitilised kriteeriumid ning äh, töötanud ka äh, koostöös endise Jugoslaavia küsimuste tribunaliga väga mm, hästi. samuti on Belgrad ja Pristina taas dialoogis. Äh, kui Serbiale antakse kandidaatstaatus, siis Taani eesistumise ajal me tagame, et Serbia on pühendunud Euroopaga integreerumisele ning äh, jätkab ka Belgradi-Pristina dialoogi. Äh, samuti töötab riik koostöös aktiivselt EULEX-i ja KFOR-i missioonidega äh, märtsi ülemkogul see küsimus ka kinnitatakse. mul on hea meel, et te just pidasite arvamuste vaheldus, arvamuste vahetust Taani välis välisministriga ma rohkem sellest hetkel ei näe, ei räägi. Äh, Montenegroga püüame liitumisläbirääkimised algatada juunis ning me keskendume Montenegro puhul eriti õigusriigi ja põhiõigustest kinnipidamisele, eriti võitlusele korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. me teeme kõik endast võimalikku, et olulisi samme võetakse meie eesistumise ajal selleks, et Lääne-Balkani eh, riigid eh, toodaks lähemale oma Euroopa unistusele ning eh, et positiivne laienemise agenda oleks seatud kogu aastaks kaks tuhat kaksteist. mis puudutab Türgit, siis me loodame, et laienemisläbirääkimised kestavad edasi, ma usun, et meie huvides on see, et Türgi oleks Äh, pöörduks Euroopa suunale. nagu te teate, me ei ole väga palju edusamme teinud ja väga kiiresti mitte, aga vaatame, mis võimalused on. ja kui progressi võimalus on olemas, äh, siis me kasutame seda äh, edasi, me tahame jätkuvat tugevat tuge, suhet Türgiga ning oluline on komisjoni ettepanekuid järgida ja tagada positiivset ähm, integratsiooni Türgiga oluline on see, et meie positiivne agenda peaks olema äh, läbirääkimiste äh, täiendaja ja mitte asendaja. Äh, tahaksin ka rääkida Islandist. tänu eelmisele eesistujale on läbirääkimised edasi läinud, Islandi puhul on tegemist kandidaatriigiga. vaadakem peatüki kakskümmend kolm, mille me avasime ja sulgesime samaaegselt Mm, olles seda öelnud, ei pea kindlasti, ei ole võimalik kindlasti lühitee liikmelisusele. Äh, Island peab täitma kõiki samu kriteeriumeid nagu teised kandidaatriigid Äh, küsimused Islandiga mm, äh, puudutavad peamiselt kalandusvaldkonda. Äh, mõningad küsimused on keerukamad kui teised, aga me loodame, et me saame läbirääkimistega oluliselt edasi liikuda ning avada ja sulgeda suur osa läbirääkimispeatükkidest meie eesistumise ajal. ma tahaksin ka öelda mõned sõnad Euroopa Liidu naabruspoliitika kohta. on oluline, et meie naabruspoliitika jätkub selleks, et et äh, me, me kataksime sellega äh, oma ida- ja lõunadimensiooni, me peame kasutama neid võimalusi, mis meil on, et äh, toetada naabreid, poliitiline assotsieerumine, majanduslik integratsioon, mobiilsus ning paindlik ja tõhus finantsabi. Äh, välisteenistusega ning äh, komisjoni ja Taani eesistujaga töötame me tihedalt koos selleks, et vaadata üle Euroopa mm, naabruspoliitika mm, uus strateegia. Äh, me tahame mm, koostöös oma naabritega kasutada enam, enama eest põhimõtet Need partnerid, kes töötavad tõhusalt demokraatia ja inimõiguste toetamise suunas, peaksid ka saama rohkem tugi eh, ning partnerlus eh, peaks olema baseerunud meie ühtsetele väärtustele. mis puudutab eh, idapartnereid, siis me oleme jõudnud assotsiatsioonilepinguteni, tehnilised läbirääkimised on lõpetatud ja tehnilisel tasandil on läbirääkimised lõpetatud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Ukrainaga. progress on ka edasi läinud Moldova, Armeenia, Aserbaidžaani ja Georgiaga negatiivsed poliitilised äh, arengud Valgevenes äh, aga tegid võimatuks meie jaoks äh, samasugust koostööd viljeldada mm, Ukra-, Valgevenega. me muidugi vaatame väga lähedalt olukorda, jälgime Ukrainas ning ähm, siseriiklikke tendentse, mis ähm, võimaldavad assotsiatsioonilepingut rakendada. idapartnerlust puudutades Taani eesistuja koostöös välisteenistuse komisjoniga valmistab ette teekaardi ning äh, seda teekaarti äh, peaks äh, toetatama ministrite kohtumisel mais ja juunis kaks tuhat kaksteist me rõhutame, rõhutame seal, et meie töö on alles alguses. mis nagu ma juba alguses ütlesin, Araabia kevad on ajalooline võimalus, ajalooline moment, see toetab meie välispoliitikat äh, ja annab meile võimalused äh, rakendada Lissaboni äh, lepingust tulenevaid mehhanisme ning koordineeritud vastust. me oleme huvitatud positiivsetest arengutest jõukate ja stabiilsete demokraatiateni meie naabruskonnas Äh, sealhulgas äh, on meie lähenemise eelduseks ka liberaliseeritud kaubandussuhted, äh, on muidugi meil mm, põhjust arvata, et Euroopa Liit on potentsiaalne partner Lähis-Ida riikide ja Põhja-Ameerika riikide jaoks. ja nüüd mõned sõnad veel Äh, inimõiguste kohta, sest komisjon äh, palus mul sellest rääkida äh, inimõiguste, põhivabaduste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kaitsmine on väga olulised Euroopa Liidu põhimõtted, need põhimõtted äh, ajendavad Euroopa Liitu ja nende ja liikmesriike tegutsema Äh, nii nagu kõrge esindaja ütles kolmeteistkümnendal detsembril eelmisel aastal, et Euroopa Liit äh, töötab äh, selleks, et inimõigused oleks hõbeniidiks, mis integreerib väliseid poliitikaid. Taani eesistuja on sellega väga nõus. Taani eesistuja seetõttu tervitab ühtset teatist kõrge esindaja ja mm, komisjoni poolt inimõigused ja demokraatia, mis on Euroopa välisteenistuse mm, tuumaks samamoodi tervitame me ka erinevaid äh, tegevusettepanekuid, äh, inimõiguste algatusi äh, ning mehhanisme, integreeritud poliitikaid, mis kõik viivad meid ühe hääleni mm, rääkimiseni. ühe, ühtse häälega rääkides kahekümne seitsme liikmesriigi eest tähendab seda, et Euroopa Liit saab rahvusvahelisel areenil tähtsamaks ja olulisemaks, kui üksikud liikmesriigid seda suuda, suudaksid. seetõttu on välisteenistus väga oluline Mm, selleks, et inimõiguse mm, poliitikate eesmärke saavutataks nii Euroopa Liidus kui ka üksikute liikmesriikide lõikes. eelmisel aastal nägime me äh, väga olulisi näiteid selle kohta, et inimõigused on universaalsed ja inimesed igal pool tahavad elada väärikalt äh, ja vabates tingimustes, äh, eriti nägime seda seoses Araabia kevadega. Need arengud on, äh, peegelduvad ka äh, inimõiguste ülddeklaratsioonis, mis tähistab oma kuuekümne neljandat sünnipäeva. ja nende märkustega ma lõpetan, äh, loodame koostööd, tihedat koostööd teie komisjoniga, meil on palju ära teha, aga me jagame ühtseid väärtusi, ühtseid eesmärke ja nüüd on vaja asuda tegutsema, aitäh! Thank you very much for this suur tänu, härra Vammen, selle väga ambitsioonika tööplaani tutvustamise eest ja loodetavasti me e, saavutame ka konstruktiivseid tulemusi. üks minut kõigile, härra Kasuliidis Rahvapartei nimel, üheksa sõpra on palunud sõna, nii et palun pidage sõna, e, kõne eest kinni. härra Kasuliidis. suur tänu, härra esimees, lubage mul tervitada teid, härra minister, siin ja sooviksin teile ja teie riigile äh, edukat eesistumisaega. ja loodetavasti kandub see edu edasi ka äh, siis Küprose eesistumisperioodiks. minu riik võtab teilt pendli üle. ja mulle meeldivad need neli prioriteeti, millest teie täna rääkisite aga meeldib ka see, mida te ütlesite laienemise naabruspoliitika inimõiguste kohta. ainult äh, juba seegi, mis te ütlesite parlamendi rolli kohta, meeldis mulle, te ütlesite nimelt, et et äh, laienemistöös võivad raportöörid ja teised saadikud teid aidata kõigepealt selles, et äh, Balkani piirkonnale anda laienemisperspektiivi äh, teiseks on see väga oluline Türgi laienemise kontekstis, nagu ma teile ka juba varem öelnud, minule teadaolevalt kavatseb Küpros väga neutraalselt ja professionaalselt oma eesistumise ajal sellesse teemasse suhtuda. ja ma loodan, et teil õnnestub Türgit veenda ülejäänud peatükid veel avada ja heameelt valmistas mulle ka see, et positiivne teekaart ei ole läbirääkimiste asenduseks. ja minu küsimus teile, eesistuja, eh, naabruspoliitika lõuna suunas. ma tahaksin, et ütleksite midagi kristlaste tagakiusamise kohta minu meelest äh, kristlaskogukondade olukord ainult halveneb kahjuks pärast Araabia kevadet Iraagis ja Egiptuses ja meie Euroopas oleme äärmiselt tundlikud selles osas, me suhtume väga, me reageerime väga teravalt igasuguste religioonide vastasele diskrimineerimisele ja me tahaksime, et ülejäänud maailm samamoodi suhtuks. suur tänu, härra Kasuliidis, kaks ja pool minutit ühe minuti asemel mulle tundub, et äh, sotsialistid äh, näitavad siin head eeskuju täna. härra Vigenin, äh, loomulikult, härra esimees, minul distsipliiniga probleeme ei ole. härra Vammen, suur tänu, et rääkisite oma prioriteetidest, teil on väga ambitsioonikas kava laienemise osas, teil on seni olnud edu eesistujana laienemisvallas ja loodetavasti, et loodetavasti seekord ka teie eesistumine kujuneb eeskujuks ja et Lääne-Balkani laienemine on tagasipöördumatu protsess, andes Serbiale ühinemisläbirääkimiste avamise võimaluse ja Kosovo küsimuse lahendamine. ja me peaksime leidma võimaluse ka Türgiga läbirääkimisi jätkata. võib-olla te võiksite taolisele posi-, positiivsele agendale mõelda ka Makedoonia kontekstis, see on parlamendis ja nõukogus selline suhteliselt terav teema ja me peaksime tõesti mõtlema, mida teha. Teil on meie parlamendi toetus ka välisinstrumentide osas ja eriti liitumiseelse abiinstrumentide ülevaatamise osas. ja ma olen veendunud, et me võime koostööd teha selleks, et äh, teie eesistumise lõpuks suurem osa teist saab tehtud ja veel üks märkus naabruspoliitika kohta. terve rida valimisi on tulemas, te ei maininud Venemaad, kuid märtsis Venemaal valimised ja siis Armeenias, Valgevenes, Gruusias ja Ukrainas ja isegi võib-olla et Moldovas. nii et me peaksime oma idapartneritel silma peal hoidma, sest et me näeme negatiivseid arenguid mõningates riikides ja see võib viib siia, võib viia selleni, et ka teised äh, jooksevad rajalt maha ja veel tuleb arvestada seda, et Putinil on idee Euraasia Liidu loomiseks äh, ja see ilmselt pärast presidendivalimisi tõuseb veelgi selgemalt esile ja ma näen juba, et tuntakse idapartnerlusriikide seas äh, lähedust selle mõttega, nii et äh, hoidkem ka sellel silm peal. suur tänu! mulle tundub, et, et ma olen siiski natukene distsiplineeritum kui Rahvaparteil on. no natukene distsiplineeritum, ütleb härra Vigenin. kolmas proov, Graham Watson. härra esimees, kas ma võiksin liberaalide nimel tervitada siin seda, et äh, härra minister on pühendunud laienemisele, aga küsimus on mul kahe ülejäänud küsim-, punkti osas, kõigepealt töökohad ja majanduskasv. härra minister, kas te näete mingisuguseid võimalusi äh, laiendada ühisturgu ja mida te kavatsete teha selleks, et komisjon uuesti vaataks üle teenuste ühisturu avamise, sellepärast et see võiks oluliselt viia töökohtade ja majanduskasvu loomisele Euroopas. ja nüüd veel ähm, see roheline äh, kava, nimelt kas te kavatsete äh, Euroopa Kliimasihtasutuse teekaart kaks tuhat viiskümmend soovitused arvesse võtta, sellepärast et see näitab seda, kuidas me saaksime liikuda tänastelt positsioonidelt äh, parematele positsioonidele, kui me süsinikdioksiidi heitkoguseid tahame kaheksakümmend protsenti kärpida. Sir Robert tere tulemast Taanile kui eesistujale, kaks küsimust. esimene, kas teil on üldse mitte mingisugust võimalust saavutada kokkulepe nende meetmete osas, millega lahendatakse majanduskriisi, olgu see siis äh, kriis Euroopa Liidu sees või väljaspool? ja teiseks, arvestades seda, et Taanis on rünnatud äh, ka meediavabadust, milliseid samme te kavatsete astuda selleks, et seda väga olulist demokraatlikult väärtust äh, kaitsta, kui mina saan ju minutiga hakkama, saavad teised ka, härra esimees? suurepärane. selles voorus viimane proua Kroonberg. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka härra ministrile Taani eesistumisest ülevaate andmise eest, väljakutseid on teil palju, aga ühest asjast räägiksin, nimelt koostöö parlamendiga Te olete reageerinud Taani pressi märkustele, et parlament on väga kohmakas, olete te väidetavalt öelnud, ja et pigem töötaksite otse nõukoguga. kas te võiksite natukene seda laiendada, seda mõtet? suur tänu, härra minister, eesistuja suur tänu kõigepealt ma ütlen, et mul on tõesti väga hea meel, et ma saan täna teie küsimustele vastata ja võib-olla omalt poolt kommenteerida teie märkuseid. kõigepealt härra Kasuliides. Teie ütlesite, et oluline on äh, ära märkida see, et Küpros järgmise eesistujana kavatseb järgida kõiki reegleid, mis on Euroopa Liidus kehtestatud. Taani on täiesti veendunud selles, et Küpros saab oma tööga väga hästi hakkama, meil on väga hästi paigas ähm, koostöökanalid Küprose sõpradega. härra Kasuliides rääkis ka kristlaskogukondade tagakiusamisest Põhja-Aafrikas Taani eesistujana on kindlalt veendunud ja ilmselt on selles samamoodi veendunud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka Euroopa Parlament, et meie toetame kindlasti inimõiguste kaitset ja õigust usuvabadusele, eh, kuhu iganes eh, usku te siis kuulute ja, ja eh, teile peab jääma õigus oma usku teenida. kui kristlasi rünnatakse, siis loomulikult tekitab meile see tõsist muret. ja kui see küsimus uuesti Taani eesistumise ajal tõusetub, siis me kavatseme ka karmilt läheneda. nüüd härra Vigenin. Teie tulete Bulgaariast. Te ütlesite, et Taani eesistumise ajal võib anda Serbia ja Montenegro liiku-, äh, liitumisperspektiividele tagasipöördamatuse iseloomu. loodetavasti. ma tõesti loodan, et see nii läheb, ma loodan, et leitakse lahendus Serbia küsimuses üldasjade nõukogu kohtumisel veebruaris ja loodetavasti leiab see kinnitust siis äh, nõukogu poolt märtsis, aga hetk tagasi oli teie ees välisminister, kes ütles, et suund on õige, aga mõningad asjad on veel lahendamata. aga äh, meil on suured lootused, loodame muidugi ka seda, et Montenegro hakkab äh, Taani eesistumise ajal käima liitumisteed. mis nüüd puudutab endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat? meie Taani eesistujana äh, oleme kõigile osapooltele andnud mõista, et me tahame, et nad leiaksid lahenduse. see on minu meelest kõikide huvides. ja me loodame, et nii ka läheb. me teame, et äh, asi on keeruline ja lahendus tuleb leida ja lahenduse peavad leidma siis ka osapooled. ja sellepärast me oleme üles kutsunud mõlemaid osapooli see lahendus leida. härra Watson Teie küsisite, et mida teha rohkem majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. meile muidugi meeldiks see, et ühisturg oleks see, mis veab neid reforme, mille on komisjon kaheteistkümne algatusena välja toonud ja me tõesti loodame siin Euroopa Parlamendi tugevale toetusele. see oleks väga oluline vahend kuidagi kasvu hoogustada Euroopa Liidus ja loodetavasti mitmeaastasest fin-, finantsraamistikust eraldatakse samuti vahendeid nendele algatustele, millega töökohti on võimalik luua Euroopas ja mis puudutab äh, meie nii-öelda ökokava, siis äh, loomulikult äh, me üritame rohelist majan-, rohelisele majandusele nii palju hoogu anda kui võimalik. härra Atkins, te ütlesite, et kui Taani üldse tahab äh, mingisugust mõju avaldada Euroopa Liidu suunavõtule majanduse osas, me siis, äh, siis mida me kavatseme teha? meie kavatseme tagada selle, et Euroopa semester kä-, jätkuks äh, või Euroopa poolaastasüsteem jätkuks ka meie eesistumise ajal ja me tahaksime olla sillaks seitsmeteistkümne euroala riigi ja ülejäänute vahel, me töötame just nimelt selles suunas ja loomulikult räägime ka demokraatlikest väärtustest äh, meediavabaduse kontekstis, see on väga oluline Taani jaoks ja oluline on see ka meie eesistumise ajaks loomulikult. proua Grunberg äh, Soomest, te küsisite, kas meie jaoks on oluline koostöö parlamendiga? näide ju sellest on see, et me oleme täna siia teie ette tulnud parlament on väga oluline koostööpartner, partner meie jaoks, seda nii välisküsimustes, aga näiteks ka ühisturureformide puhul. Need on ainult mõned üksikud näited ja nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, meie arvame, et raportöörid võivad mängida väga olulist rolli välispoliitika valdkonnas ja kuulame väga hoolega raportööride seisukohti suur tänu, härra minister. teine voor nüüd. Earl of Dartmouth, teil on üks minut. suur tänu, härra esimees, härra minister, te alustasite sellest, et rääkisite majandusjuhtimisest ja jõudsite lõpuks inimõigusteni. ja neid kirjeldasite te täiesti õigu-, õiglaselt universaalseteks. majandusjuhtimislepingute tulemusena võib äh, Eh, Iirimaal minna asi rahvahääletusele ja mul on teile üks küsimus. kas Taani eesistujariigina kavatseb austada ja tunnistada eh, Iiri Vabariigi rahvahääletuse võimalikku tulemust aluslepingute osas või eh, ei kehti inimõigused enam siis, kui asi muutub ebamugavaks ja see on olnud teie eelkäijate seisukoht seni? suur tänu, proua Koomes! härra minister, rääkisite sellest, et võlakoorem on väljakannatamatu ja see mõjutab otseselt seda, mida Euroopa Liit praegu suudab teha. mina lisaksin siia veel selle, et me oleme ka võtnud väga ebatõhusaid poliitikaid vastu selles kontekstis. me ei ole euroolukorda kuidagi parandanud niimoodi ja minu küsimus teile, et kas Taani eesistujana kavatseb nõuda seda, et keskendutaks nõukogus äh, Euroopa Liidu strateegilistele huvidele nii ÜVJP kui ka äh, muude programmide osas, äh, julgeolekupoliitika osas, vaadake Portugali. Need niinimetatud erastamised on viinud selleni, et aktsiad on läinud äh, ühe konkreetse elektrijaama äh, haldava ettevõtte läbi Hiina kommunistlikule parteile, kes on ostnud ära äh, nii võrguettevõtte kui ka jaotusettevõtte mõjud on väga-väga suured ja äh, tehnoloogiad näiteks kaitsevaldkonnas, kas te survestate ministreid mõtlema selliste äh, asjade peale, et mida see tähendab meile laienemiste ja üldse välis- ja julgeolekupoliitika kontekstis. härra Kukan, teil on ka üks minut. suur tänu, härra minister, te alustasite sellest, et te ütlesite, et laienemispoliitika on üks Euroopa Liidu edukamaid poliitikaid mina arvan, et me peaksime seda laiendama ja võtma sarnase lähenemisega tulevikus. Te rääkisite väga detailselt äh, sellistest riikidest nagu Serbia ja Montenegro, äh, hetk tagasi mainisite Makedooniat, Islandiga jama ei ole, aga need otsused, mis on pidevalt edasi lükatud ja lükati edasi ka viimasel aastal, need tuleks võtta siiski vastu sellel eesistumise ajal. ja ma rõhutaksin seda, et on veel teisi riike, mis peavad jääma Euroopa teele, Albaania pärast äh, pikaajalist patiseisu on asjad seal ka liikunud, Bosnia-Hertsegoviinaga on asjad väga keerulised, aga mingisugune tulemus on siiski saavutatud ja lisaks sellele Kosovo viisa liberaliseerimine ja, ja sellega seonduvad dialoogid. Need riigid, kui nad midagi õigesti äh, teevad, siis neid tuleb minu meelest selle eest äh, kiita ja, ja tuleb neid tunnustada, nii et äh, jah, ega teil äh, lihtne ei ole, aga aitame teid. proua Poskurt on järgmine kõneleja. aitäh, härra minister. Te räägite positiivsest Türgi tegevuskavast ja sellest, et äh, see ei saa asendada läbirääkimisprotsessi. aga nüüd ei ole juba tükk aega avatud uusi peatükke. kas äh, Taanil eesistujana on siin mingeid kavatsusi? Bosnia-Hertsegoviina on saanud nüüd uue valitsuse pärast aastaseid läbirääkimisi. mida tehakse Bosniaga selleks, et riiki edasi arendada? seal on vaja veel väga palju ära teha ning viimane küsimus ma tutvusin teiega ühel koosolekul, mis puudutas naiste õigusi äh, ja naiste õigused äh, Põhja-Aafrikas, Araabia riikides, äh, kuivõrd on see üks teie peateemadest, sest see on ju väga oluline teema? no minister. suur aitäh, proua Puuskut. ja nüüd on minister teil sõna. Thank you very much. suur tänu kõigepealt äh, härra Tahtmundi küsimuse peale. tahaksin vastata, et äh, ma aktsepteerin seda, äh, kuidas iirlased otsustavad. ja ma arvan, et iirlastel on samasugused õigused nagu kõikidel teistel ja see on meie eesistumise väga selge põhimõte ja ma arvan, et ka iga teise eesistuja puhul oleks see samamoodi. nii et ma ootan seda, et töötame koos oma äh, Iiri sõpradega, kes võtavad pärast Küprost eesistumise rolli üle. mis puudutab äh, proua Koomesi küsimust kes ütles, et me peame aru saama, kui, et kui reformid ja algatused võetakse liikmesriikides, siis on nendel omad järelmid ja need järelmid on võib-olla ootamatud. ma usun, et me elame väga keerukatel aegadel ja ma arvan, et iga valitsuse ülesanne, mitte ainult Portugali valitsuse, vaid teiste liikmesriikide oma samuti, on võtta raskeid, keerukaid otsuseid, aga samas võtta ka kõige parim lähenemisviis selleks, et riiklikke huvisid äh, kaitsta. ja see on tegelikult iga valitsuse ülesanne, mitte Taani eesistumise oma mikrofonita. jah, ma olen teiega nõus, et Euroopa elab läbi väga rasket aega oma ajaloos ja liikmesriigid peavad tegema raskeid otsuseid ning äh, need otsused, mis igas üksikus liikmesriigis tehakse, mõjutavad ka teisi riike. aga ma ütlen, et oluline on aru saada, et igal liikmesriigil on suveräänne õigus, igal valitsusel on suveräänne õigus valida äh, otsuste jõustamise võimalused. Äh, sellega võib olla nõus või mitte vastavalt poliitilisele filosoofiale, aga igal liikmesriigil on otsus, on ähm, võimalus jõustada oma otsused ise. Äh, härra Kukan ütles, et ta on nõus sellega, et tähtis on rääkida Balkani riikidest ning äh, nende riikide arengutest, aga me peame meeles pidama, et on riike, millest me räägime mitte ainult märtsis äh, ja Taani eesistumise ajal, vaid ka tulevikus mis puudutab äh, Albaaniat, äh, siis äh, mul on hea meel hiljutiste arengute üle, kus valitsus ja opositsioonipartei on valimissüsteemi reformi suhtes pannud töösse töörühma, aga peale Meeda otsust, mis oli mitmete jaoks üllatav, on siiski hea, et äh, õigusriigi põhimõtete ja demokraatia ari-, arendamisel on edasi mindud Bosnia-Hertsegoviina kohta, mida ka mm, proua Poskurt äh, mainis, äh, valitsuse moodustamiseks on kokkuleppele jõutud ja ma ootan valitsuse ametisse kinnitamist ja heakskiitmist ning ma loodan, et võtmereforme ja progressi näeme me õige pea selleks, et me tahame, et need riigid, millest juba juttu oli, neil oleks pikaajaline perspektiiv, et nad saavad ükskord demokraatiaklubi liikmeteks, aga samas tuleb öelda, et käia on veel pikk tee, enne kui see juhtub Äh, küsimus esitati äh, ka Türgi kohta, seda tegi proua Poskurt. et kas me saame avada läbirääkimisel uusi peatükke? kui see võimalikuks osutub, siis on meil selle üle hea meel, aga imedele ma ei looda. Äh, mis puudutab läbirääkimisi Türgiga, kõik teavad, et need protsessid on keerukad, me teeme kõik, mis võimalik aga loomulikult äh, tango tantsimiseks on vaja kahte osapoolt ja seetõttu on meie ees äh, rasked läbirääkimised. Äh, Taani eesistumine tahab edasi jõuda selle protsessiga niipea kui, nii palju kui võimalik, aga me teame, et ajad on keerukad, mm, eriti mis puudutab Türgit. suur tänu, härra minister, oleme ajakavas, kell on pool seitse, suur aitäh, et tulite meile rääkima. Enda nimel ja komisjoni nimel soovin teile palju edu eesistumise ajaks. see on meie päevakava lõpp, järgmine koosolek toimub kolmekümne esimesel jaanuaril teisipäeval kell kümme. suur aitäh ja head õhtut!